Good morning, ladies and gentlemen. tere hommikust, mu daamid ja härrad. Dear Speaker of the House of Representatives. jah, Hollandi esindajate koja spiiker eh, härra Arip on meil kohal, kallis kolleeg ja Hollandi senati esindaja, samuti lugupeetud kolleegid, mu daamid ja härrad. mul on hea meel tervitada parlamendisaadikult kõikjalt Euroopa Liidust meie tänasele kohtumisele, mis on juba teine päev. ja eile oli Euroopa poolaasta konverents meil ja täna on meil parlamendide vaheline konverents, mis käsitleb majanduskoordineerimist ja stabiilsust ja majanduse järelevalvet Euroopa Liidus, see on artikkel kolmteist konverents. kõigepealt ma tahan tänada Hollandi eh, parlamenti selle eh, suurepärase ürituse korraldamise eest üheskoos Euroopa Parlamendiga ja tahan öelda, et koostöö toimus meil kõikidel tasanditel, nii poliitilisel kui ka haldustasandil lausa suurepäraselt. veel kord eh, meie tänu teile. Eh, see on väga Hollandi moodi olla tõhus. jah, suur tänu veel kord, mu daamid ja härrad, majanduse toibumine eh, jah, on alanud, aga samas on väga palju väljakutselt endiselt Euroopa Liidu ees ka aastal kaks tuhat kuusteist. ja Hiina majandus on hakanud aeglustuma ja on vaja tasakaalustavaid meetmeid, nafta hind on jätkuvalt madal ja rahanduspoliitika tugevneb, import eh, mõnedest tormilise majandusega riikidest on vähenenud ja geopoliitilised väljakutsed, nendest ma veel ei ole rääkinudki. Need mõjutavad väga tugevalt ka ülemkogu selle nädala kohtumist. me elame tormilistel aegadel ja äh, äh, ja tihtipeale äh, kui midagi võetakse liikmesriigi tasandil otsustada, siis see mõjutab kogu Euroopa Liitu, mõtlegem, mõelgem rändekriisi peale, terrorism, suhted Venemaa, Ukrainaga, Süüria, Liibüa, kliimamuutused, Ühendkuningriigi eelseisev referendum, kas jääda Euroopa Liitu või lahkuda. ükski nendest teemadest ei jää liikmesriigi piiridesse. ja meil on vaja tõhusalt et oma väljakutsetega toime tulla ja sellepärast peame rohkem kui kunagi varem kokku hoidma. meil on vaja seetõttu koostööd Euroopa Liidu tasandil. me peame oma viiesaja kaheksa miljoni inimese ressursid ära kasutama, kakskümmend kaheksa riiki on ühinenud ühtseks siseturuks ja see on ainus viis, kuidas edasi liikuda selleks, et toime tulla globaliseerumisega nii, et see oleks meie huvides ja kui me tahame teha koostööd Euroopa Liidu tasandil korralikult, on vaja jah, korda saada ka suhted meie vahel, Euroopa Liidu ja liikmesriikide vahel. ja ma olen nüüd väga tänulik selle võimaluse eest et parlamendisaadikud saavad asu-, arutada ka majanduse koordineerimist ja majanduse järelevalvet. eurokriis on näinud, näidanud seda, kuivõrd sõltuvad on riigid eh, üksteisest, kui nad kasutavad ühte ja sama valuutat. mõned riigid on olnud sunnitud eh, päästma teisi, kellel on tohutu riigivõlg eh, tekkinud ja on vaja olnud suurendada Euroopa Liidu sek-, sekkumist liikmesriikide eelarvepoliitikasse. mitmed vastastikuse mõistmise memorandumid ja paktid äh, on loonud äh, poliitilise süsteemi, mis tugineb äh, ühisele vastutusele ja on väga vaja suurendada vastutustunnet ja kohustumist liikmesriikide tasandil ühelt poolt ja teiselt poolt ka Euroopa Liidu tasandil. jah, õiguspärasus, demokraatlik aruande kohustus on eeltingimused, et struktuuriformid saaksid edukalt teostuda ja et eh, majanduse juhtimine oleks tõhusam. jah, eile oli teil võimalus rääkida Euroopa Euroopa poolaastast, mis on nüüd ümber kujundatud ja samuti Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamendi rollis selles ja poliitilistes eesmärkideks aastaks kaks tuhat kuusteist Euroopa poolaastaks ja lahkasite seda erinevatest vaatenurkadest. Te rääkisite ka Pepsist, samuti sotsiaalsest kõrgest reitingust ja ERM-i revideerimisest. täna me räägime majanduse eelarve koordineerimisest ja räägime ka sellest, kuidas maja fiskaalkompakti ellu viiakse. ja täna on esimene artikkel kolmteist konverents pärast seda, kui võeti vastu kodukorra eeskirjad möödunud aasta novembris. aastaid ja aastaid on olnud meil rasked arutelud ja lõpuks suutsime kokku leppida töömeetodites, mis võimaldavad meil täiel määral koondada tähelepanu mitte enam äh, kodukorra reeglitele, vaid juba sisulisele tööle. komisjon lubas oma iga-aastases majanduskasvu analüüsis, et hindab seda, kuidas fiskaalpakti ellu rakendatakse ja võib eeldada, et see hindamine äh, toob järelduse, et valitsustevahelised kokkulepped on vähem tõhusad kui äh, Äh, midagi lepitakse kokku ühenduse meetodi ja kaasotsustusmenetluse korras. üks tähtis element ühenduse õiguses on see, et tal kasutab mehhanismi, mis tagab otsuste korraliku ellurakendamise, kui need on vastu võetud kaasotsustajate poolt ja äh, siis tähtis on mõelda selle peale, et kui ei ole korralikku parlamentaarset järelevalvet ja legitiimsust, siis kannatavad kodanikud. ja sellepärast Euroopa Parlament oma viimases resolutsioonis, mis puudutab majanduse järelevalve raamistikku, läbivaatamist ja väljakutseid, niinimetatud peresse reportis juunikuus kaks tuhat viisteist, kutsub üles eh, demokraatliku eh, aruandekohustuse mehhanismi tugevdama nii Euroopa Liidu kui ka liikmesriikide tasandil ning täielikult integreerima fiskaalpakti ühenduse raamistikku mu daamid ja härrad, Euroopa Liit ei ole suveräänsusest loobumine, vaid pigem parim praktika, kuidas jälle saada kontrolli alla riikide majandus ja juhtimine globaliseerunud maailmas. siin peavad kõik oma panuseid suurendama. kui me tahame, et Euroopa toimiks, siis on meil vaja tagada, et demokraatlik järelevalve parlamentide poolt oleks ka tagatud. me ei aktsepteeri rohkem Euroopa Euroopat, kui see peaks toimuma eh, nii, et demokraatia ja parlamentaarne kontroll vähenevad. see tooks kaasa katastroofi. Eh, majandus- ja fiskaalpoliitika koordineerimine, järelevalve on tõhus ainult siis, kui Euroopa kodanike valitud esindajad Euroopa Liidu tasandil on ka kaasatud eh, jah, me tahame demokraatlikku vastutust igal tasandil Äh, sealhulgas ka liikmesriikide eelarvete puhul. Äh, olles partnerid äh, ühiste ülesannete täitmisel ja demokraatliku järelevalve tagamisel, Euroopa Parlament ja liikmesriikide parlamentid võtavad täitevvõimu vastutusele ja kontrollida tema tegemisi. see täna on meil mitmeid ühiseid ettevõtmisi, meil on ühine projekt ja ma soovin edu tänastes aruteludes, suur tänu teile, et tulite ja suur tänu selle suurepärase koostöö ja suurepärase töö eest, mis juba eile aset leidis. ma tänan ja nüüd saab sõna kallis kolleeg proua Arip. Monsieur le Président suur tänu, austatud Euroopa Parlamendi president, kallid kolleegid, lugupeetud daamid ja härrad. Hollandi saadikute koja nime tervitan teid sellel konverentsil, kus äh, räägime majanduse stabiilsusest ning juhtimisest. ehk siis äh, artikkel kolmeteistkümne konverentsile. ja härra Schultz juba tegi sissejuhatava sõnavõtu, tegemist on äh, juba mitmenda konverentsiga praegune ja ka Hollandi äh, eesistuja korraldab äh, oma konverentsi äh, seal, kus me tuleme kokku juba aastaid, ehk siis Hollandi demokraatia südames. juba aastaid on artikkel kolmeteistkümne konverents toimunud e-, esimesel poolaastal Euroopa Parlamendis. suur tänu teile! suur tänu teile selle äh, külalislahkuse eest ning hea koostöö eest selle konverentsi korraldamisel. Holland on äh, Euroopa Liidu eesistuja ajal, kui riikidel on väga palju tööd ja sellist tööd, mida ei saa üksinda teha. meil on paljusid ühiskondlikke probleeme, mis äh, ei kohku tagasi riigipiiride ees. Pariisi rünnak, rände kriis on kõige veenvamad näited sellest ja võib-olla ka kõige valusamad. arutelud Suurbritannia äh, rolli üle Euroopa Liidus äh, ning äh, Hollandi rahvahääletus Ukraina lepinguga seoses näitavad, et, et Euroopa Liit on kodanikel olulisem kui kunagi varem. Ähm, ükski riik ei tule üksinda toime, koostöö on vare, olulisem kui kunagi varem, me peame omavahel rääkima. parlamentaania mõõde on äh, seetõttu väga tähtsus, tähtis ja me peame tagama parlamentaarse kontrolli Euroopa Liidu otsustusprotsesside üle. parlamentidel on väga tähtis roll mängida. liikmesriikide rahvaesindajad peavad äh, äh, olema ühenduslüliks Euroopa Liidu erinevate juhtimistasandite ja kodanike vahel. mitte ainult omaenda riigi tasandil, vaid äh, nad peavad esindama oma valijaid ka Euroopa Komisjoniga suhetes, kas siis otseselt või kaudselt Euroopa Parlamendi kaudu. täna räägime majanduse juhtimisest ning eelarvepoliitikast Euroopa Liidus Need on teemad, kus meie koostöö sai alguse juba söe ja terase liidu päevadest. tegemist on ideoloogilise koostööga, aga ka majandusliku koostööga. artikkel kolmteist konverents tundub võib-olla esmapilgul pisut tehnilist laadi, kuid ärgem unustagem seda, et meie tänased arutelud äh, räägivad meie kõigiti jõukast tulevikust, selleks on vaja äh, stabiilset eelarvepoliitikat, meie töö on raske. ja töö ei ole olnud äh, alati siianigi kerge, mõnikord on tunne, et ujume vastuvoolu selleks, et stabiilsus ja kasvupaktist kinni pidada paktist, millele võtsime äh, omal ajal kohustuse äh, austada ning hoida oma riigieelarve äh, puudujääk kontrolli all. mõnikord on olnud raske veenda inimesi selles, et me peame kokku hoidma ja mõningates riikides on sellega raskusi siiani. aga oleme jõudnud suure üksmeeleni nii FMI-s kui OECD-s paistab, et me läheme, liigume õiges suunas. oleme suutnud äh, teha koostööd ning võime selle üle uhked olla. oleme aastaid rääkinud, äh, kuidas majanduskriisi vastu ja finantskriisi vastu võidelda. ja meie prioriteediks on pikaajaline areng. E, aga Euroopa on meie ümber ka täna ja praegu ja me peame reageerima kohe kui probleemid tekivad. ja meie kui parlamendiliikmete vastutus on samas ka näha öö, äh, suuremat üldpilti ning vaadata kaugemasse tulevikku. koostöö Euroopa Parlamendiga annab meile võimaluse selle üle mõtiskleda sellel interaktiivsel konverentsil tänasel pärastlõunal toimub meil arutelu investeeringute üle, majanduskasvu üle, konvergentsi, konkurentsivõime üle ning räägime sellest, kuidas seda poliitikat saaks teha teistmoodi kui tavaliselt. räägime äh, parlamentide järelevalvest majandusjuhtimise üle selles kontekstis võime küsida, et kas meil on äh, üldsegi ruumi parlamentidevaheliseks koostööks ning heade tavade vahetamiseks. mina isiklikult leian, et Hollandil on siin oma roll mängida. Holland, kes pärast raskeid meetmete võtmisi vastupidiselt kõikidele ootustele on suutnud saavutada hea tasakaalu Äh, oma majandus- ja eelarvepoliitikas. Äh, me peame rääkima ka sellest, äh, kui tõhus on meie eelarvepoliitika, kuidas liikmesriikides uut eelarve, uusi eelarve koordineerimise põhimõtteid rakendatakse, kas on kooskõlastamist võimalik parandada, ilma et parlamendiliikmed jääksid sellest protsessist välja. Need on kõik väga asjakohased küsimused, mille üle me peame kõik ühiselt mõtteid vahetama meie arutelud toimuvad äh, demokraatlikus esindus, äh, demokraatia vaimus äh, avatult ja vastastikusele mõttevahetusele keskendudes. ma loodan, et see mõttevahetus kujuneb konstruktiivseks ja kvaliteetseks, andes kõikidele rahvaesindajatele võimalus oma sõna sekka öelda ja soovin meile head mõttevahetust, äh, pilguheitmist tulevikku, äh, lähtudes sellest, et Euroopa äh, võib olla midagi enamat kui ainult Euroopa osade kogusumma, kui me seda soovime, aitäh. Gualtieri und Merci beaucoup, Madame suur tänu, proua spiiker, kallid kolleegid, kallid kolleegid, üks väike teade teile. tahaksin teid informeerida, et sel aastal on sada kolmkümmend seitse parlamendiliiget kohal. see on rekord. suur tänu teie tuleku eest ja palun, äh, loodan, et te jääte siia ka äh, võiduka lõpuni nüüd on meil ette nähtud äh, töö jätkamine äh, ja meie tööd juhib äh, koos, juhivad ühiselt härra Bakker, kes on Hollandi senati finantskomisjoni esimees ja härra Roberto Gualtieri, kes on Euroopa Parlamendi majandus- ja rahanduskomisjoni esimees. palun tulge siia poodiumile where right here. Thank you, Mr Schultz. ma tänan, härra Schultz ja proua Ripp sissejuhatuse eest ja tere hommikust. me jätkame oma tööga. jah, need seisukohad, mida väljendasid proua Aripp ja härra Schultz, kindlasti mõjutavad ka meie tänahommikuseid arutelusid. me hindame seda, et Euroopa Parlament on otsustanud pakkuda selle saali meie ürituse korraldamiseks ja ma usun, te olite ka eile kohal ja eile saadud kogemused kõlavad ka täna siin meie töös. oma esimesel poolel me räägime parimatest tegevuspraktikatest. ma eeldan, et te olete juba saanud taustamemorandumi kätte, mille me jagasime välja enne konverentsi ja ma eeldan, et olete läbi lugenud selle dokumendi, aga teil, kes teil aega ei leidnud ja ei ole sellega tutvunud ma teen kokkuvõtte. siin on tõstatatud terve rida küsimusi, millised on praegused kogemused, kuidas eh, kriteeriumid praktikas omavahel eh, seotud on ja kuidas teie tegelete selliste muredega nagu näiteks tervishoiu ja pensionikulude kasv? ja kas institutsionaalne raamistik annab parlamentidele piisavalt ikkagi ruumi koostööks ja parima praktika rakendamiseks ja kuidas eh, parandada eh, poliitilist omalust eh, ja soovituste elluviimist liikmesriikide tasandil. jah, ei oleks saanud paremat päeva leida selleks kohtumiseks, sest eurorühma kohtumine on just äsja toimunud ja nüüd me kuuleme, mis siis toimus sellel eh, kohtumisel, mis tänaseni ei ole avalikustatud. nii et ma tervitan eh, Hollandi Kontrollikoja eh, asepresidenti siin härra Vendrikut ja tervitan ka proua Valerii Rebood, kes on Prantsuse Rahvuskogu finantskomisjoni raportöör ja samuti me teame, et Prantsusmaalgi on suured majanduslikud väljakutsed ja see on üks teema, mida me täna arutame ja lõpetuseks ma tervitan kaasesimeest, kes on majandus- ja rahanduskomisjoni esimees Euroopa Parlamendis ja tema on siis kahesuguses rollis, temagi võtab sõna täna arutusel oleval teemal nii et enne kui ma annan nüüd sõna meie külalistele, tahan lühidalt rääkida meie konverentsi eesmärgist ja samuti omalt poolt ütlen ka paar sõna. jah, eh, organiseerimiskomitee pidas silmas seda, et praegu on just õige aeg praktilisi kogemusi vahetada sest me oleme nüüd fiskaalpaktiga töötanud juba mõned aastad ja mõned meist, kes elavad ülemäärase eelarve puudujäägi olukorras ja mõned meist jälle äh, elavad fiskaalpaktis äh, ette nähtud normide piires. Äh, jah, ja nüüd, kui me hakkame kogemusi vahetama, räägiksin ka paari sõnaga omaenda isiklikest kogemustest. ja see on minu ainus sõnavõtt, mis on sisuline. mina olen eelarve eh, teemadel raportöör oma partei poolt Hollandi eh, senatis, meil on kahekojaline eh, kahekojaline parlament Hollandis, nii esindajate koda kui ka senat, mõlemad saavad Eh, kas vastu võtta või tagasi lükata õigusaktide eelnõusid ja tegelevad ka eelarve teemadega ja eelarve peab saama enamuse mõlemas kojas, et ta läbi läheks. ja esimene aasta, kus ma olen tegelenud eelarve küsimustega, ma tunnetasin, et väljastpoolt sekkutakse eh, ja ei peeta ta kinni ajakavadest ja prognoositavast eelarvetsüklist, nii et me oleme sattunud nagu ajasurve alla oma eelarvega. ja e, sekkumised, need olid e, enamasti riigipõhised soovitused, mis olid antud eelarve koostamisele ja soovitused siis kas võitsid poliitilise toetuse või mitte. ja esimese poolaasta tsükli puhul Hollandi valitsus jah, rahandusminister teab seda, oli meil väga raske ülesanne. meil ei olnud kindlat enamust mõlemas kojas selleks, et struktuurilisi muutusi teha väga tähtsates küsimustes nagu pensionid või eluaseme laenud või pensioniiga. Need on lihtsalt mõned probleemid. ja minu isiklik kogemus näitas, et fiskaalpakt on omanud nii plusse kui ka miinuseid. mis on need plussid? üks plussidest on see, et äh, pakt on välisdistsipliini kehtestanud. Ehm, jah, ja välisanalüüsi süsteemi loonud ja nõutakse, et rakendatakse meetmed, mis tihtipeale on viibinud eh, eelarve üle otsustamisel, aga samas on sellel paktil ka nõrgad küljed. ja enamik teist teavad sellest, nimelt eh, täiesti võõras terminoloogia, uued sekkumised olemasolevasse tsüklisse ja eh, see kasinuse eelistamine poliitilise meetmena. jah, ma olen jaganud seda valikut, aga samas ma mõistan ka, et see on tekitanud väga terava poliitilise mõttevahetuse kõikides. ja loomulikult võib terminoloogia ära õppida ja eelarvetsükli ja selle keerukusega äh, tuttavaks saada, aga mõned jäävad, mõned aspektid jäävad ikkagi võõraks. ja üks teema, mida me täna arutame, siin ongi, et kuivõrd õiguspärased on need kaugele ulatuvad tagajärjed, mis fiskaalpakti tsüklil on. ja meie konverentsil on oma roll etendada siin, sest ma arvan, et see läbipaistmatu otsuste langetamise protsess eurorühmas ja Europarlamendi piiratud roll ja teiste demokraatlike institutsioonide puudumine tegelikult nõrgendavad fiskaalpakti õiguspärasust. ja need teemad, mida eelarvetsüklis käsitletakse, on väga aktuaalsed liikmesriikides peetavates aruteludes ja ma arvan, et paljud teist, kes te tulete riikidest, kus on rakendatud dramaatilisi meetmeid nagu Kreeka, Portugal, Iirimaa, Küpros, eh, teil on jagada oma kogemus meiega ja täna on tõesti võimalus seda teha. ja ma usun, et me saame üksteiselt õppida täna ja see ongi tänahommikune eesmärk. ja nüüd ma tulen mõningate praktiliste teemade juurde. Te juba olete kursis sellega, kuidas sõna saab. pärast seda, kui ma olen tutvustanud nelja sõnavõtjat, Eh, üritame anda sõna eh, võimalikult paljudele saadikutele osalemaks arutelus, aga meil on ka ajalised piirid ees ja me peame ajast kinni pidama, nii et ma palun siis, et te oleksite kannatlikud ja tõesti, kui ma palun, siis pidage ajast kinni. nii et kaks-kolm minutit sõnavõtuks, sõltuvalt siis eh, sõnasoovijate arvust ja oleme väga ranged sõn-, kõneajaga. Teil on vormid oma laual, kui te tahate sõna, siis palun täitke ära see eh, sõna soovi vorm. ja see puudutab nii liikmesriikide parlamentide saadikuid kui ka meie vastuvõtja Euroopa Parlamendi saadikuid. ja vahekord on, et kaks liikmesriigi parlamendi esindajat ja siis üks Europarlamendi esindaja saavad sõna ja kui meil üritab, õnnestub sellest suhtest kinni pidada, siis me teeme seda ja nüüd ma annangi sõna eh, härra Jörn Tasselblumile, aga ma hoiatan teid, olen väga range, kümme minutit teile, teie ka ju olete väga range oma eelarvedistsipliini kinnipidamisega. Thank you very much, Mr Chairman. Is there any way I can see how much suur tänu, härra äh, esimees, kas mul on, äh, näen, kui, kui palju mul aega on veel rääkida austatud äh, parlamendiliikmed, lugupeetud daamid ja härrad, mul on väga hea meel siin parlamentidevahelisel konverentsil osaleda, tegemist on väga tähtsa ja kasuliku foorumiga minu arvates ja euroala seisukohast on tihe koostöö poliitikutega ning rahvaesindajatega ainult kasulik, seda sel-, nii liikmesriigi tasandil kui ka liik-, kui ka Euroopa tasandil. alguses räägiksin sellest, milline on äh, majandusolukord, olen olnud finantsminister, tahan alati rääkida sellest, kuidas majanduse olukord on, ja pärast seda äh, räägin viie presidendi raportist ning sellest, mida tuleb teha majanduse juhtimise vallas. euroalal on õnnestunud finants- ja riigivõlakriisist üle saada, seda tänu äh, otsusekindlale poliitilise reformi protsessile liikmesriikides sellele lisandusid Euroopa Liidu institutsioonilised uuenduslikud meetmed, mis näitasid, et me ühiselt oleme pühendunud ühisvaluutale. euroala on majanduse taastumise protsessis juba kolmandat aastat, see on nüüd rohkem kanda kinnitanud liikmesriikides. ja hoolimata sellest, et märgid on julgust andvad, on majanduse taastumine siiski veel mitmetest eriteguritest sõltuvad, nagu näiteks rahapoliitika, nafta hind, nõrk äh, vahetuskurss, euro vahetuskurss, välisriskid nagu näiteks majanduskasvu aeglustumine Hiinas äh, ja nii edasi, tuletavad meile meelde, et me peame pingutama enamgi, et äh, majanduskasvu taastumine jääks kestma. meil on tööhõive puudulik, puudulik endiselt ähm, ja see näitab, et me ei saa istuda käed rüpes hiljutine börsirahutus näitas, et finantssektori reform on hädavajalik ning pangandusliidu eeskirjadest kinnipidamine nõnda sama euroala ja ECOFIN-i presidendina toetan ma komisjoni algatust luua kapitaliturgude liit, mis mitmekesistab ning parandab rahastamise kättesaadavust reaalmajandusele. tugevdada tuleb pangandusliitu selleks, et tugevdada finantssektori stabiilsust ning äh, äh, riigipankade nõiaring läbi murda pangaliidu tugevus ei sõltu ainult äh, deposiitide tagamise skeemist ja pangakriisi lahendamise skeemist, samuti tuleb riske vahendada ning äh, tagada võrdsemad äh, mängutingimused pankadele. riskid tuleb kontrolli all hoida ning hoida seal, kus nad, kuhu nad kuuluvad. pangandusliidu eks eesmärk on see, et tulevikus ei peaks maksumaksjad välja lunastama läbikukkunud pankade pankasid ja esimesest jaanuarist vastu võetav algatus on õige samm selles suunas. konvergentsi suunas liikumine on viie presidendi raportis väga tähtsal kohal. selle raporti pealkiri on Euroopa Majanduse ja Rahaliidu lõpuleviimine. mina koos teiste institutsioonide presidentidega aitasin seda raportit koostada, selle eesmärgiks on saavutada õige tasakaal realismi ja visionääride lähenemise vahel kõigepealt äh, kuni tuhande, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aastani on ette nähtud lühiajalised meetmed, mis peaksid euroala muutma tugevamaks äh, lähtuvalt praegusest õigusraamistikust. oluline on fiskaalse äh, makromajandusliku tasakaalustamatuse kõrvaldamine ning turu killustamise likvideerimine. samuti tuleks liikmesriikides tekitada rohkem omanikutunnet Euroopa poliitilistesse soovitus, poliitiliste soovituste suhtes ning demokraatlikku aruandluskohustust tuleks parandada. kõik need meetmed on omavahel seotud ning nendega tegelemine peab olema simultaanne. sellele järgneb teine etapp, meetmed, mis on suunatud kaugemasse tulevikku ning mis peaksid aitama parandama meie euroala ülesehitus kuni kahe tuhande kahekümne viienda aastani, selleks on vaja aluslepingu muutust võib-olla. nõukogu on öelnud et nende meetmetega hakatakse tegelema kõige hiljemalt kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta lõpuks. komisjoni ettepanekud, volinik Dombrovskis ettepanekud kõigepealt ei ole äh, leidnud äh, siiani suurt toetust. euroalas, äh, ECOFINis ning ettevalmistavates töörühmades kaalutakse nüüd ettevaatlikult, millised võiksid olema meetmed, mis aitaksid ettepanekuid ellu viia liikmesriikide konkurentsinõukogud on üks selliseid võimalikke meetmeid ja algatusi. Nende eesmärk eks peaks olema poliitilise arutelu objektiivsemaks muutmine äh, ning äh, erakondadel ning valitsustel õigete otsuste langetamise äh, aitamine valitsustel on reformikavadega seoses väga tähtis roll, peamiselt liikmesriikide tasandil. reformide disaini parandamine on väga tähtis, see, kuidas parandame meie sotsiaalmudeli säästlikkust, parandame tööhõive võimalusi, kandes hoolt selle eest, et et meie eelarve jääb tugevaks ka pikemas perspektiivis. liikmesriikide konkurentsinõukogud ei peaks olema kollektiivläbirääkimiste paigaks, mille pärast mõned siin muret on tundnud. selle eesmärgiks peaks olema reformikavade kujundamine, tootlikkuse kasvatamine selle kaudu ning suurema sisenõudluse tekitamine reformikavade kaudu. sõltumatud poliitilised nõuanded ekspertteadmiste ning kogemuste jagamine on selles kontekstis väga olulised. seetõttu ma leian, et meil on vaja konkurentsinõukogude võrgustikku kogu euroalal liikmesriikide parlamentidel on väga tähtis roll majanduse juhtimise protsessis, räägiksingi nüüd sellest. selleks, et meil õnnestuks muuta rahaliit tugevamaks, peavad liikmesriikide parlamendid olema sellesse protsessi kaasatud. Need meetmed, mida on vaja meie ühiste majandus äh, äh, väljakutsetega toimetulekuks äh, peavad saama ka parlamentide toetuse. sel aastal püüame ühiste majandusväljakutsetega poliitilise kooskõlastamise protsessis paremini tegeldada, tegeleda, andes soovitusi kogu euroalale ja seda Euroopa majanduspoolaasta alguses. sel moel on euroala soovitused sellised, et neid saab äh, maikuus kaasata riigipõhistesse soovitustesse. euroala soovitustes kutsutakse üles majanduspoliitikat koordineerima, riikide kogemusi vahetama äh, poliitiliste reformide rakendamise kohta ning äh, võrdlusalustele suurema rõhu panemisega seoses. mina võtan seda väga tõsiselt ning äh, seetõttu majanduskasvu ning äh, töökohtade loomise ning reformi kujundamise teemad on eurorühma tööprogrammi aruteludes tähtsal kohal. viimase paari aasta jooksul oleme saavutanud majanduspoliitika koordineerimises äh, nii mõndagi, aga võime saavutada veelgi enam rakenduse valdkonnas. riigipõhiste soovis, soovituste rakendamine, rakendamist saab parandada, kui me piirame soovituste arvu kõigepealt, kui me näeme, kui palju soovitusi igal aastal esitatakse erinevatele liikmesriikidele, siis saate aru, mida ma silmas pean. teiseks, ma leian, et riigipõhised soovitused peaksid olema keskendunud äh, tähtsaimatele ülesannetele, kiireloomulisemate üle ülesannetele erinevates riikides samuti peaks äh, nende suhtes olema suurem liikmesriikide omanikutunne, väga paljud liikmesriigid võtavad need lihtsalt teadmiseks äh, ning jätkavad oma liikmesriikide programme ja prioriteete, nii nagu äh, kombeks. kaks minutit on teil järel, tuletab juhataja meelde. ja kolmandaks, ma arvan, et riigipõhised soovitused ei peaks olema iga-aastased, vaid peaksid hõlmama pikemat ajavahemikku, et riigid, kus valitsus juhib äh, kolm-neli-viis aastat, äh, sa-, sa-, et nendes riikides saaks valitsus äh, pikema perioodi jooksul neid soovitusi ellu rakendada, pidades läbirääkimisi ka Euroopa Liidu tasandiga. liikmesriikide parlamentide roll on oluline, nagu ma toonitasin, aga oluline on ka tööturu osapoolte roll selles protsessis nüüd paari sõnaga Euroopa Parlamendist. Euroopa Parlament peaks kasutama ära oma eelisõigusi, mis äh, on antud Euroopa Parlamendile aluslepinguga ning äh, teiseste õigusaktidega ja seda majanduspoliitilise dialoogi kontekstis. parlament juba seda teeb ning äh, viie presidendi raportiga seoses on Euroopa Parlamendi roll muutunud aktiivsemaks. hiljuti räägiti komisjoni ettepanekust kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta soovitustest euroalale ma käisin sel täiskogu osaistungjärgul, kus sellest räägiti koos komisjoni presidendi Junckeriga ja komisjoni asepresidendi Dobrovskiga. alati olen rõõmuga valmis vastu võtma ka Euroopa Parlamendi majandus- ja rahanduskomisjoni kutse meie arvamuste vahetuste kaudu oleme hakanud ka praktikas ellu rakendama viie presidendi raportit, kus on kutsutud üles komisjoni ja nõukogu esindajaid osalema parlamentidevahelistel kohtumistel selleks, et äh, tagada parem dialoog, olen äh, mina teinud algatuse ka eurorühma koosolekute läbipaistvuse parandamiseks. esimees, teie just rääkisite, kui avatud on meie eurorühm, me kavatseme nüüdsest alates juba enne koosolekute toimumist avaldada üksikasjalikuma päevakorra ning äh, varsti pärast koosolekut kavatseme avaldada eurorühma peamised järeldused püüame võimalikult kiiresti avaldada ka meie arutelude dokumendid, nii suurel määral, kui see on võimalik. loomulikult teeme seda koostöös institutsioonidega, kes need dokumendid on esitanud. eurorühma ja ECOFIN-i presidendina toetan ma kõiki neid algatusi, mis võimaldavad meie majanduspoliitilist arutelu laiendada. algatusi, mis aitavad kaasa omanikutunde tugevdamisele liikmesriikide tasandil suurendades teadlikkust ning äh, suurendades avalikkuse toetust vajalikele poli-, vajalikele poliitilistele reformidele, mis on äh, meie liikmesriikide huvides, aga ka meie kõige ühishuviks. ning loodetavasti täna sünnib siin mitmeid häid uusi ideid, aitäh! aitäh teile! nüüd saab sõna härra Kees Vendrik, olge lahke Thank you, Mr Chairman. suur tänu, tere hommikust teile kõigile ja suur tänu selle võimaluse eest teie ees kõneleda. räägin kiiresti ja püüan teha lühidalt. daamid ja härrad, jah, kommenteerib kõneleja, ma ei räägi liiga kiiresti. Euroopa Liidus on juba üheksakümnendate aastate algusest räägitud, et on vaja majandus- ja eelarvelisi reforme. pärast kahe tuhande kaheksanda aasta majanduskriisi on meie Majandus- ja Rahaliit olnud tugeva surve all, nagu me kõik oleme näinud ja ka kogenud. oleme näinud, et euroala ja rahaliidu ning Euroopa Liidu seadusandluses olevaid auke on ära kasutatud kriisile reageerides on Euroopa Liit euroala riikides läbi viinud mitmeid äh, poliitikaalgatusi, arendati välja toetusprogramme, häiremehhanisme koostöös IMF-iga ja need to-, toetasid otseselt konkreetseid liikmesriike. Äh, loodi algus ka Pangandusliidule, et toetada Euroopa Keskpanga abil äh, Euroopa Liidu pankasid on äh, tutvustatud ka algatusi Rahandusliidu tugevdamiseks. Euroopa Liit tegeleb ka liikmesriikide eelarve järelevalvega ja on kehtestanud makroökon-, makromajandusliku järelevalve reeglid liikmesriikidele. Need reeglid moodustavad osa ka Euroopa poolaastast. kahe tuhande neljateistkümnenda aasta septembris avaldas Hollandi kontrollikoda raporti äh, milles vaadatakse uusi majandus- ja rahandusreegleid, millega püütakse Rahandusliitu tugevdada. Hollandi senati nimel oleme uurinud uusi reegleid, kuna uued reeglid mõjutavad Hollandi eelarvepoliitikat ja ka teiste liikmesriikide eelarvepoliitikat kuna need reeglid on otseselt seotud äh, usaldusega euro vastu, otsustasime kasutada laiemat lähenemist, millesse on kaasatud ka Euroopa Liidu institutsioonid ja liikmesriigid. meie vastavusaudit äh, äh, aitas meil kaaluda ka la-, võimalikke lahendusi tulevikuks. sooviksingi täna jagada meie analüüsi tule-, tulemusi. järgnevatel slaididel näete meie põhijäreldusi loodan, et kõik näete seda arvu siin. see on üsna tihe tabel. siin näidatakse, millal äh, liikmesriigid äh, kollasega tähistatud äh, pidid vastu võtta, millal neile kehtestati reeglid ja oranžiga on tähistatud, millal kehtestati meetmed. kui eelarve eeskirju po pool, eelarve-eeskirju ei ole üheksakümne üheksandast aastast järjekindlalt ellu viidud. Äh, ometi ei, äh, ei karistatud riike rikkumiste eest, vaid nende tähtaegu lükati edasi. Äh, alates kahe tuhande kümnenda, kümnendast aastast kehtestati uued meetmed ja viimastel aastatel on mitmetel riikidel on nende riikide arv vähenenud, kellel on üle ülemäärane eelarve puudujääk. kuid siiski on eelarvedistsipliiniga meil Euroopa Liidus probleeme. soovin teile meelde tuletada, et uued meetmed tugevdavad liikmesriikide makromajanduslikku poliitikat, kuid nendega kaasnevad äh, mitmed reeglid, mitmed keerukad reeglid ja seetõttu on Euroopa Liidu institutsioonidel keerukas äh, ellu rakendada mitmeid lepp-, kokkuleppeid kuid sellest ma räägin ähm, mõne aja pärast. on selge, et uu-, pärast seda, kui uued äh, kuus pakki ja ka kaks pakki reeglid tutvustati, hoitakse, on liikmesriigid rohkem vastutavad oma eelarvepoliitika rikkumiste eest. Euroopa Liidul on piiratud võimalused sekkuda liikmesriikide eelarvepoliitikasse, kuna see on tegelikult lõpuks ju liikmesriikide pädevuses. järgmisel slaidil näete makromajanduslikku tasakaalustamatust. nüüd näete, kuidas uus menetlus on toiminud. seda kasutatakse enamasti ennetusmeetmetena, kuid pärast kahe tuhande neljandat, teistkümnendat ja viieteistkümnendat aastat on äh, Äh, tasakaalustamatuse probleemidega riikide arv kasvanud. parandusmeetmeid ei ole mitmes kohas aktiveeritud ja tuleb otsustada, mil-, millal tuleks äh, makromajandusliku tasakaalustamise korrektiivmeetmed aktiveerida. see, kui tõsine on tasakaalustamatus, ei ole esmapilgul alati nähtav Euroopa institutsioonide roll selles menetluses äh, on veel arenduses, arutletakse rahvuslike raport, raporteerimissüsteemide üle, et liikmesriikide tulemuslikkuse näitajad eelarve vallas oleksid võrreldavad. meie jaoks on see väga tähtis äh, samm edasi. ja viimane teema, millest ma sooviksin rääkida ja mis oli ka meie aruandes oli see, et demokraatliku järelevalve ja vastutuse küsimus, mis Euroopa Liidus kehtib, ei kehti piisavalt võrdselt eurorühma riikidele. aga samas on majandus ja makromajandus, finants- ja makromajandusliku poliitika järelevalve ähm, paranenud poolteist aastat tagasi see raport äh, avaldati ja Hollandi parlament äh, tegi järeldused tuleviku osas. saan teile ka täna neid järeldusi tutvustada. viimase kümne aasta jooksul oleme näinud, et liikmesriigid ei ole enne kahe tuhande kaheksandat aastat kehtestatud eelarvereegleid äh, ellu rakendanud järjekindlalt. on kehtestatud keerukaid reegleid, kuid äh, kuna neid reegleid ei ole järjekindlalt rakendatud, on kadunud usaldus Euroopa majandusjuhtimise usaldusväärsuse vastu. meie eesmärk on tugevdada Euroopa majandusjuhtimist ja sellega tagaksime äh, kapitaliturgude usalduse, rahva usalduse Euroopa majanduse vastu, eriti euroala majanduse vastu. Äh, mahukas reeglite komplekt nõuab eeskätt Euroopa majandusjuhtimise lihtsustamist ja läbipaistvamaks muutmist. parlamendid peaksid nõudma Euroopa majandusjuhtimises suuremat järjekindlust ja menetluste lihtsustamist, kui see on võimalik. lisaks sellele saab võtta meetmeid läbipaistvuse suurendamiseks. mis puudutab makromajanduslikku tasakaalustamit-, ta-, tasakaalustamatuse menetlust, siis on tulemustabelid, et liikmesriigid saaksid parandada oma makromajanduslikku tasakaalu. leiame, et parlamentide äh, menetluste läbipaistvus aitaks äh, parandada makromajanduslikku tasakaalu, aga edendaks ka kasvu- ja stabiilsuspaketi äh, mitmeid elemente. ja samuti aitaks ellu rakendada riigikoha, riigipõhiseid soovitusi samuti tuleks ära märkida see, et Euroopa majandusjuhtimine on üha tähtsam selleks, et äh, hoida riigi rahandus pikas perspektiivis korras. Euroopa majandusjuhtimises äh, on soovitused üha tähtsamad ja seetõttu tuleb harmoniseerida ka raporteerimise eeskirju kogu Euroopas ja see on teile, parlamendisaadikutele, väga tähtis küsimus. Teie saate parema ülevaate äh, kogu Euroopa Liidu ähm, ri-, riigi raha kasutuste seisust ja rohkem tähelepanu tuleks just parlamentides, riiklikes parlamentides sellele küsimusele pöörata. samuti tuleks vaadata, mida teeb äh, eurorühma ähm, juhtkond ja kuidas äh, rakendatakse ellu erinevaid eeskirju on väga hea näha, et möödunud nädalal oli eurorühma koosoleku päevakorras ka läbipaistvus, see on eriti tähtis selleks, et presidendi roll Euroopa institutsioonis äh, leiaks äh, tugevama rolli tu-, tulevikus, ehk äh, määratakse ametisse alaline president. daamid ja härrad, kokkuvõtteks soovin teile esitada ühe dilemma ilmselgelt on kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide huvides see, et euroala toimiks korralikult. Nende riikide majandused ja nende riikide kodanike tulevik sõltub euroala majandusest. ja selleks tuleb tugevdada liikmesriikide eelarvepoliitikat. aga probleem, miks see ei to-, töö-, toimi, on järgmine oleme näinud, et Euroopa Liit on vastu võtnud eeskirjapõhise lähenemise äh, seoses Euroopa Liidu liikmesriikide eelarvepoliitikaga. Euroopa Liit on püüdnud turgude usaldust võita uute reeglite tutvustamisega või näiteks äh, olemasolevate reeglite tugevdamisega, kui me vaatame näiteks stabiilsus- ja kasvupakti. liikmesriigid on nendega nõustunud, kuid nad ei ole neid reegleid piisavalt ellu rakendanud samuti ei ole Euroopa Liit äh, neid reegleid piisavalt kehtestanud ja see tekitab küsimuse, kas selline eeskirjapõhine lähenemine on parim lähenemine liikmesriikide majandusele. kas liikmesriigid tõesti soovivad seda, et Euroopa Liidu majandusi juhitakse äh, mingil määral ainult Brüsselist või on need eeskirjad liiga keerulised selleks, et koordineerida äh, reeglite ellurakendamist? selline lähenemine Euroopa Liidu majandusjuhtimisele, kus ühes, ühelt, ühest küljest tutvustatakse, tuuakse kogu aeg mängu uusi reegleid ja teisest küljest neid reegleid ei rakendata ellu, tekitab keerulise oru-, olukorra, mis mõjutab kogu euroala toimimist, euroala majanduste toimimist. on vaja arutleda selleks, mida on vaja sel-, mida on vaja, et Euroopa majandusjuhtimine oleks äh, tasakaalus ja usaldusväärne ja siin on teie roll Euroopa riikide parlamendi saadikutena ülitähtis, ehk on liiga vara veel. ent pärast kriisi arendame, arendame alles välja Euroopa majandusjuhtimist, töötame välja uusi reegleid, uusi seisukohti, uued korraldused alles kujunevad. Neid ei ole veel äh, praktikas äh, lõpuni ellu viidud ja seda me näeme alles tulevikus. soovin teid tänada teie tähelepanu eest. Thank you very much. suur tänu. üks küsimus. kas te soovitate pigem põhimõttelist lähenemist kui eeskirjalist lähenemist? mina esitasin lihtsalt küsimuse. aitäh Te läbisite tuleproovi edukalt. nüüd saab sõna proua Valerii Rabo oma ettekande jaoks. kallid kolleegid, lugupeetud daamid ja härrad, tahaksin selle lühikese sissejuhatava sõnavõtu jooksul rääkida kolmest asjast. kõigepealt tahaksime rääkida meie äh, riigieelarve kulutuste kogemustest Prantsusmaale ning äh, teiseks tahaksin äh, rääkida majandustsüklist ning sellest, kuidas Euroopa Liidu instrumendid võimaldavad meil teha oma eelarvekulutuste poliitikat ja siis äh, eurorühma esimehe teemal jätkates meil peame, peame reformi disainile keskenduma ning olen täiesti nõus selle põhimõttega ning sellest räägiksin. kõigepealt, mis on siis Prantsusmaal toimunud? siin on näidatud, mis on toimunud, Prantsusmaa oli üks nendest riigist, kes ei pidanud stabiilsuse kasvupakti põhimõtetest täpselt kinni ennem ja nüüd siis umbes kümne aasta jooksul riigieelarve kulutused kasvasid umbes kolmkümmend viis miljonit eurot aastas ja selle tulemusena oli meil kaks ehk siis kaks koma kolm koma kaks protsenti äh, aastas ja on võetud mõõt-, meetmed siis selleks, et äh, seda kasvu vähendada null koma üheksa protsendini, see tähendab seda, et äh, kulutused kasvavad aeglasemalt, kui kasvab meie skp. see oli väga oluline etapp, selleks tuli võtta tõsiseid meetmeid, et riigi eelarve väljaminekut kontrolli alla saada, et kulud kontrolli alla saada. kõigepealt see oli siis esimene etapp, see võimaldas meil riigieelarve puudujääki vähendada, meie nominaalne eelarve puudujääk oli umbes viis protsenti kahe tuhande üheteistkümnenda aasta lõpus, siis vähendas see kolm koma kolme protsendini selleks aastaks. ja siis tekkis uus küsimus, tõesti vähendati riigieelarve kulutusi äh, drastiliselt äh, erinevatele riigiasutustele anti vähem vahendeid äh, ja nüüd siis tekib küsimus, et kuidas selline poliitiline lähenemine sobib kokku makromajandusliku lähendamisega, sellega, et me tahame majanduskasvu soodustada, tööhõivet luua, mis on projektid, mille Euroopas, mis on Euroopas kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkideks seatud ja meie arvates oli väga oluline struktuurilise äh, puudujäägi äh, võimalus, me saime vaadata, kus me siis oleme majandustsüklis ning äh, mida me saame teha selleks, et nominaalset defitsiiti vähendada, samal ajal mitte majanduskasvu hävitades. äärmiselt huvitav lähenemine. pean tunnustama, kallid kolleegid, et äh, ma ei ole äh, veendunud, kas äh, sellisest lähenemisest on õigesti aru saadud. vähemalt Prantsusmaa Rahvusassamblee, ma ei tahaks oma kolleege siin solvata, absoluutselt mitte, aga vähem kui kümme rahvasaadikut sa-, saavad aru sellest vahendist ehk siis struktuurilise defitsiidi vahendist. ma näen, et eurorühma president siin naeratab, aga jah, nii see on. see struktuurilise puudujäägi kasu-, kasutamise võimalus äh, on äh, tekitanud palju valesti arusaamisi ja see on üsna kasulik samas. Äh, oluline on vaadata, kus me oleme tsüklis, parasjagu majandustsüklis, ühe riigi jaoks ja kõikide Euroopa Liidu riikide jaoks korraga. teiseks, rääkides endiselt struktuurilisest defitsiidist, kui võetakse meetmeid, võib-olla liiga vägivaldselt õnnestub meile riigieelarve puudujääki võib-olla vähendada, kulutusi kärpida, aga selle tulemuseks on paraku ka investeeringute vähenemine. ja samas Euroopa majanduskasvu taastumine on investeeringute taastumisega kooskõlas. ja kui struktuurilise defitsiidi vahendid äh, ei mõisteta, ei tõendata, doku-, ei dokumenteerita, siis äh, võivad tulemused äh, just nimelt selliseks kujuneda. ja see, mida me veel siis Prantsusmaal omal nahal kogesime, riiklik reformikava, eurorühma president rääkis siin sellest, see on tõesti võtmeetapp, kõige tähtsam äh, etapp, et äh, saada kontrolli alla liigi, riigi kulutused ning samal ajal äh, majanduskasv. mul on kahju, et need viis eesmärki, mis äh, on Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta tegevuskavas, ei ole aus alati meie liikmesriikide parlamentides. Need viis eesmärki on väga täpsed, väga üksikasjalikud ja mulle tundub, et need on need meetmed, mida on vaja selleks, et meie liikmesriikides majanduskasvu soodustada. Need viis eesmärki, eurorühma esimees juba rääkis, et soovitusi ei tohi teha liiga palju, olen täiesti nõus teiega, jällegi kord. Need viis eesmärki, kui need edastada liikmesriikide parlamentidele komisjoni kaudu, siis Euroopa Komisjoni kaudu, siis tuleks äh, leida sellele vastused, et millised äh, võiksid olla meie saavutused nendega seoses äh, majandustsüklit arvesse võttes, mis on kahekümne kaheksas liikmesriigis ju alati erinev. ma arvan, et nii võiks seda teha märkimisväärselt jõulisemalt Euroopa Parlamendi tasandilt, aga ka meie liikmesriikide parlamentides. me tahaksime meil oleks vaja teada, mis on meie konkreetsed tegevused, mida me oleme ellu viinud selleks, et kahe tuhande kahekümnenda aasta viite eesmärki saavutada äh, ja kus me oleme, kuhu me oleme jõudnud oma majandustsüklis. suur tänu, lugupeetud juhataja, loodetavasti andsin mõtlemisainet teile äh, ning loodetavasti saame neid meetmeid kasutada liikmesriikide parlamentides äh, ka tulevikus märkimisväärselt jõulisemalt jah, ma võin teile kinnitada, et suurem osa saadikuid, kes on siin, mõistavad struktuurilise puudujäägi põhimõtet, nii see lihtsalt on. ja nüüd annan sõna edasi minu kaasjuhatajale, kes võtab samuti sellel teemal sõna, palun. ma tänan. me kõik ju teame ja Hollandi Kontrollikoja sõnavõtust ka selgelt nägime, et meie praegune majanduse järelevalve raamistik ei ole piisav ja optimaalne selleks, et majanduspoliitikat juhtida euroalas. ja kuna me tahame majandus- ja rahandusliidu süvendada, siis kindlasti me peame talitama nii, nagu asepresident ütles, jah, e, on hea, et e, need positiivsed eesmärgid, e, mis aruandes kajastuvad, Äh, ja keskpankade esindajad ütlesid, et nemadki äh, on pühendunud kaalumaks ideed Euroopa finantsministri koha loomisele, kaaluma loomist. jah, mis tähendab, et meie ees on auahne eesmärk äh, suurendada euroala fiskaalsuutlikkust, omavahendeid suurendada, aga praegu meil ei ole veel see ülesanne käeulatuses, olgem realistid, on vaja alustada aluslepingutes ja nendes instrumentides, mis meil juba on ja üritagem siis võimalikult hästi need ära kasutada, selleks et toime tulla nende väga raskete väljakutsetega, mis majanduse praegune faas meile esitab. ja ma ei ole nõus sellega, kui väidetakse, et meil on ainult kaks alternatiivi, et kas me reformime aluslepingut ja anname suveräänsuse täielikult üle, delegeerime selle või äh, tuleb kasutada detsentraliseeritud lähenemisviisi, mis tugineb äh, rangematele eeskirjadele, individuaalsele vastutusele. ma arvan, et on olemas ka kolmas tee ja meil on vaja seda järgida, kui me tahame majanduskasvu, tööhõivet ja konkurentsivõimet tugevdada meie majanduses ja kui me tahame tõesti konkreetselt edasi liikuda tõelise majanduse ja rahandusliidu teel ja mitte lihtsalt abstraktselt. jah, Juncker rohkem rääkis nagu selles vaimus, et olema järjepidev, integreeritum ja paindlikult ära kasutada need instrumendid, mis meil juba on. ja seda tuleb nüüd tugevdada ja see protsess taaskäivitada vaatamata sellele riskidele, mis globaalne majanduskeskkond meile pakub, aga see tähendab seda, et ennekõike fiskaalpoliitika peab olema vastutustundeline ja tõesti rohkem majanduskasvule orienteeritud ja kolm aspekti, kõigepealt jätkusuutlik fiskaalkorrektiivide tegemine ja tuleb ära kasutada paindlikkus ja korralikult hinnata mõningaid elemente, mis ei ole veel piisavalt kaalumist leidnud, kui reformi ja stabiilsuspakt vastu võeti, nagu näiteks inflatsiooni roll. nüüd väga hea märkus tuli äh, proua Raboolt, nimelt lihtsustamine, et rohkem nominaalset äh, kulutusi ja äh, benchmark kulutusi ja ma arvan, et see toimib. ja Äh, äh, fiskaalpaktis artikkel kaks ütleb, et Euroopa Liidu õigus on ülemuslik ja struktuurilised defitsiit puudujäägi määratleb Euroopa Komisjon, nii et sellised benchmarkid võiksid olla tõesti alternatiiviks. teiseks, makromajanduslike tasakaalu nihete äh, tõhus korrigeerimine ja fiskaalruumi täielik ärakasutamine ja kolmas element puudutab eelarve ülesehitus. tähtis on, et see oleks investeeringute sõbralikum ja siin me tuleme struktuurireformide teema juurde, mis on väga vajalikud selleks, et majanduskasvu potentsiaali suurendada ja ma arvan, et need, see benchmarkide seadmine on ülioluline ja ka konkurentsivõime nõukogu loomine on hea ettepanek ja minagi olen nõus, et parem vähem, aga paremini ja äh, Eh, meil on vaja mõningaid lähenemisi, suuniseid lihtsalt selles protsessis. selleks, et koordineerida reforme ja investeeringuid, on vaja täielikult ära kasutada see võimas instrument, mis meil on, viime lõpule ühtse siseturu väljaarendamise ja samuti mm, kasutame ära Junckeri plaani, mis eh, tegeleb tõhusalt ka turul toimunud läbikukkumistega ja samas üritab mobiliseerida investeeringuid jah, sidusalt ja kindlameelselt selline poliitiliste vahendite kogum võib tõesti öö, äh, olukorra edendada ja tööhõivet suurendada, aga samas on tähtis ka tagada finantsstabiilsus ja sellekohane raamistik. tähtis on, et annaks tugeva signaali, et me tahame lõpule viia pangandusliidu loomise ja äh, et me tahame korralikult ellu viia need eeskirjad, mis on vastu võetud ja kuidagimoodi need normid ei satu äh, kahtluse alla. turg ei ole huvitatud abstraktsetest aruteludest riskide jagamise ja leevendamise üle. Äh, turg lihtsalt tahab näha, kas me kontrollime olukorda, kas me suudame lahendada konkreetseid probleeme või me lihtsalt öö, äh, seome iseenda käed sellega, et me ei usalda üksteist nii et süvenev dialoog ja kindlustunde suurendamine on väga oluline ülesanne. ja see on ka oluline, mida meie konverents saab siin pakkuda ja parlamentaarsel koostöölgi on oma roll. suur tänu. jah, sellega on meie sissejuhatavad kõned läbi ja äh, piisavalt palju küsimusi on nüüd aruteluks tõusetunud. me saame kella üheteistkümneni nüüd arutada seda teemat, te olete juba kannatamatult ootamas oma sõna järge, ma näen, ja olete minu kolleegi oskuslikes kätes nüüd, kes hakkab juhatama teie arutelu. suur tänu. ja esimene sõnavõtja on meil Portugali parlamendist härra Jorge Oliveira, kaks minutit, kui tohib, kui mul õigus on. jah, ma tänan ja tere hommikust. jah, struktuuriline tasakaal, see on väga tähtis idee, mis kajastub fiskaalpaktis kui riigivõlg on mõnel riigil üle saja kahekümne protsendi, siis tõesti on vaja kiirendada eh, võlakoorma vähendamise protsessi, aga minu küsimus teile on väga lihtne. mina tahaksin teada, kas eh, see kontseptsioon ja selle rakendamine, nimelt struktuuriline tasakaal on põhimõte, mis tulevikus oma tähtsuselt üha kasvab. liikmesriigid laste jaoks on see oluline teema. me tahame, et kõik saaks reaalsuseks, tegemist on meetmega, millest hetkel küll saadakse väga valesti aru, nagu me kuulsime ka siin meie sõnavõtjalt. Thank you. suur tänu, Andre Postema. Hollandi alamkojast. jah, esimees, kallid kolleegid artikkel kolmteist konverentsid siin Brüsselis ja Vilniuses, Roomas ja Luksemburgis tegelesid peamiselt finants- ja majanduskriisi teemadega ja nende menetlustega ja eeskirjadega, mida konverentsi pidamisel kohaldada ja nüüd on aeg tõesti eh, teemat vahetada. Euroopa Liit on eh, eh, solidaarne ja optimistlik institutsioon, see ei tugine ei hirmule ega kriisile ja sellele, et mõni riik tahaks lahkuda meie seast. Euroopa Liit tugineb rahule ja koostööle ja edasiliikumisele ja seegi peaks kajastuma artikkel kolmteist konverentsi töös, kui kajastatakse fiskaalpakti. ja täna ma rõhutaksin seda, kuivõrd tähtis on eh, avalike kulutuste kvaliteet. Eh, jah, see raha, mis on teatud eesmärkide saavutamiseks eh, eraldatud, mõnikord on ees, nagu see tähtsam eh, kui tõhusus. ja mõnedes liikmesriikides tõesti on edasi liigutud, tagamaks mitte ainult kulutuste legitiimsust, vaid ka tõhusust. aga ja nüüd on mul küsimus meie panelistidele ja eriti proua Valerii Raboole ja samuti härra G. Svendrikule, et Äh, millised on need parimad praktikad ja uued võimalused tagamaks, et äh, avalikud kulutused tõesti oleksid edukad ja tooksid need eesmärgid, äh, mida nad taotlevad? ja kuidas parimat praktikat mitte ainult riiklisingi tasandil eelarvemenetluses rakendada, aga ka Euroopa Liidu eelarvemenetluses peaks need kajastuma? Now, Mr meie asepresident Papadimulis Euroopa Parlamendist. suur tänu. jah, need eesmärgid, mida härra mm, Disselblum kirjeldas, on suunatud äh, jah, eesmärgile, mis on üheskoos heaks kiidetud, aga sellest ei piisa, kõik on nagu hiljaks jäänud ja seda on liiga vähe, mis on välja pakutud, arvestades seda, mida meil vaja on teha. aastaid on kritiseeritud seda, et läbipaistvusest jääb vajaka, kui eurorühm tegutseb. eile te jah, kuulutasite välja mõned väga head meetmed. jah, tõsi, peab olema turgude usaldus meie majanduste vastu, aga me peaksime rohkem huvi tundma eh, ka meie kodanike eh, huvi vastu, kas nemad usuvad, et euroala ja Euroopa Liit ja Euroopa integratsioon toimub, me näeme, et sellesse on panustatud hoopis vähem. investeeringud vähenevad, tööpuudus kasvab, suured erinevused on meil ja sidususest jääb vajaka. nii territoriaalset kui sotsiaalset sidusust ei ole nii et siin tuleb palju rohkem ära teha. on vaja hea seista selle eest, et oleks äh, eelarve tasakaalus, aga on vaja ka rohkem investeerida ja rohkem Euroopat, on vaja rohkem sidusaid poliitikaid, fiskaalset ühtlustamist on meil vaja. et lõpuks ometi äh, kaoksid ka äh, maksuparadiisid. ei saa sellist menüüst, menüükohast a la carte Euroopat lubada et kakskümmend kaheksa erinevat fiskaalmaksurežiimi meil on. jah, me võinuks toibuda palju-palju kiiremini. kui me, oleks olemas tegevuspoliitikad, mis nõudlust suurendavad. jah, et öö, rohkem majanduskasvu, rohkem üle-euroopalist poliitikat pärast aastat kaksteist, kaks tuhat seitseteist, see on vale, meil on kohe vaja tegutseda Mister.... ma tänan. härra Pokis Läti parlamendist. Eh, tere hommikust, kallid kolleegid mina olen Läti parlamendi kontrolli komisjoni liige. jah, kuulasime ära e, riigi auditi tulemused, e, samuti kohalike omavalitsuste e, audite tulemused ja siis analüüsime ja langetame otsuseid, aga inimesed ei ole meiega rahul, sest väga kaua läheb aega süüdlaste väljaselgitamisel, kui on tegemist mingite suuremate rikkumistega ja kui on rahalisi vahendeid keegi kõrvale toimetanud. kõike selle selgitamine võtab liiga palju aega. härra Vendrik töötab Hollandi kontrollikojas ja mul on küsimus teile. kas te ei arva, et ka sellel teemal on vaja meil veel parandada Euroopa Liidu direktiive? liikmesriikide on olukord väga erinev ja selge on see, et on vaja olukorda koha peal parandada. Thank you. suur tänu, härra Karesh Prantsusmaalt, palun. Monsieur le president. suur tänu, härra juhataja. Euroopa majandus poolaasta äh, küsimus on väga otsustava tähtsusega, kui me räägime euroala ja euro tulevikust ma ei ole kunagi mõelnud sellele isiklikult, et see süsteem võiks toimida ka sanktsioonide ja distsiplineeriva lähenemisega. ma arvasin, et see on meetod, mis on mõeldud nagu ähm, kodanike jaoks, aga ma arvan, peame töötama selle äh, kohandamise kallal. minu meelest asjad on paremaks läinud. komisjoni, Euroopa Komisjoni ettepanekud on aidanud kaasa sellele ja ka seetõttu on olukord parandanud, et Euroopa Komisjon on püüdnud oma ettepanekuid paremini kohandada liikmesriikide reaalsusega. jah, kui me lugesime riigipõhiseid soovitusi, mõnikord siis oli meil tunne, et kõikidele riikidele esitatakse samasugused soovitused, samasugused poliitilised ettepanekud. Äh, me sooviksime suuremat liikmesriikide reaalsuse arvessevõtmist, paremat dialoogi ja, ja selles kontekstis parlamendiliikmetega, liikmesriikide parlamendiliikmetega arupidamine on väga asjakohane. mul on ka on mõningad konkreetsed tähelepanekud. eile ma rääkisin, et liiga palju on äh, erinevaid järelevalvemenetlusi, mis mõnikord äh, isegi äh, esitavad soovitusi ja ettekirjutusi, mis lähevad vastuollu. ma arvan, et äh, erinevate menetluslike kontrollide süsteemi tuleks äh, ühtlustada. selline erinevate kontrollide menetluste süsteem äh, tegi, muudab olukorra, pildu, pildi ähmaseks ning mõned soovitused lähevad omavahel vastuollu. ja siis ajakava küsimus. mis puudutab Prantsusmaad, siis soovitused Euroopa Komisjonilt eelarve kohta tulevad pärast seda, kui eelarve arutelud parlamendis on alanud. ja loomulikult sellega seoses tekib teatavaid raskusi, meie enda eelarve arutelude protsess muutub keeruliseks, nii et võiks pigem äh, seda teha pisut varem, et äh, me saaksime paremini arvesse võtta Euroopa Komisjoni soovitusi. Thank you! suur tänu, see oli tõesti tähtis äh, tähelepanek, Alfred Sand Euroopa Parlamendist, palun. I don't see Mrs Sand. ma ei näe teda saalis, seega. Pervars Peres, palun. suur tänu, härra juhataja, väga hea konverents, me räägime artikkel kolmeteistkümne teemadest äh, ja sellest, äh, mida liikmesriikide parlament ja Euroopa Parlament peaksid ühiselt rääkima, väga oluline on selline kokkutulemine, sellepärast et äh, ainult siis on koos, majanduspoliitika kooskõlastamine üldse võimalik. aga nüüd kolm asjakohast tähelepanekut, kõigepealt ähm, härra Taisselblom, eurorühma rühm suur tänu, äh, eurorühma on teinud edusamme, tõesti, me peaksime aga veelgi kaugemale minema, äh, võiks kaaluda seda, et euroala euroala integratsioon ju jätkub ning seetõttu ühenduse meetod ning eurorühma toimimine ning äh, aruandlus selle kohta, läbirääkimiste ülevaade Kreeka läbirääkimistest ja nii edasi peavad ka arenema äh, ja mitte väga kauges tulevikus. tahaksin äh, tänada ka G-s Vendrikut äh, selle eest, mida ta ütles kahel asja kohta, kõigepealt see, et me ei usu majandusjuhtimist, mis oleks liiga eeskirjade põhine. mina ei ole mingisugune eeskirjade vaenlane, aga ma arvan, et kui me majanduse juhtimise ainult üles ehitame eeskirjadele, siis jõuame tupi, tupikseisu ning Äh, seda me täna ka ju näeme. siis tahaksin tänada ka selle eest, et ta rääkis, et meil on töövahendid, mida me ei ole kasutanud äh, täiel määral ning äh, see on aidanud kaasa majandus, maja, makromajandusliku tasakaalu nihete kõrvaldamisele, seal on veel väga palju teha. ja mul on omalt poolt ka paar ettepanekut, mis on ka raportis, mis, mille on koostanud Euroopa Parlament, tehes soovitusi euroala juhtimise kohta. meil on kaks olulist telge, mida ma siin tahaksin välja tuua, kõigepealt euroala soovituste kasutamine. Need soovitused peaksid arvesse võtma majandustsükli ja eesmärki euroalal, investeeringud, protsükliline lähenemine ja lisaks sellele tuleb äh, pöörata iseäranis suurt tähelepanu investeeringutele. ja siis meie teine oluline ettepanek konvergentsi vaimus, mitmeaastane programmeerimine, võttes arvesse Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärke. ma ei saa põhjalikumalt sellest rääkida, aga ühesõnaga euroala soovituste ja potentsiaali parem ärakasutamine ning äh, nii-öelda konvergentsi koodeks ja juhtimise koodeks. kõigil on kõneaega kaks minutit, et kõik sõnasoovijad saaksid äh, sõna. järgmisena saab sõna William Cash äh, Ühendkuningriigi alamkojast, palun. suur tänu teile meie ei kuulu euroalasse ja see on äh, muidugi väga tähtis, aga ometi mõjutavad ka meid äh, praegused sündmused ja muidugi peame vaatama ka oma referendumit äh, ja vaatame, kas lahkume Euroopa Liidust tervikuna või mitte. tahaksin rääkida dokumentidest, mis meile on laiali jagatud, sest need on väga tähtsad ja puudutavad seda küsimust otseselt. näiteks ei ole asümmeetriliste šokkide tarbeks piisavalt mehhanisme ja see mõjutab kogu Euroopa Liitu, samuti räägitakse vähesest äh, majandus, riiklikest, riiklike majanduspoliitikate koordineerimisest, aga samuti räägib dokument selleks, et sellest, et institutsioonides on vajaka demokraatiast. ja kokkuvõtteks soovin ma öelda ainult seda, mida ma täna olen kuulnud viie presidendi raporti ja kõige sellega kaasneva kohta, olen tähele pannud, et kontrolli ja käsu, käskude jagamise süsteem üha suureneb, aga see on demokraatliku süsteemiga vastuolus. meie Westminsteris äh, oleme juba seitsmeteistkümnendast sajandist alates töötanud äh, suveräänsuse põhimõtetel ja see on otseselt seotud ka maksude ja riigi kulude küsimustega, stabiilsuse kasvupakett äh, aastast kaks tuhat neli küsimus on selles, mida arvab Itaalia sellest, et talle tehakse ettekirjutusi. arvestades seda, et kodanik ja institutsioonid üha kaugenevad ja Euroopa Liidu ülesehitus ei tule sellega enam toime, riiklikud parlamendid peavad olema tööga otseselt seotud, nagu David Cameron ka Bloombergi kõnes ütles, kahjuks meie ei leia, mina ja mu kolleegid, et David Cameron on läinud läbirääkimistel piisavalt kaugele. Äh, seega oleme me selle poolt, et Euroopa Liidust lahkuda, kuna siin on väga palju vastuolusid. kõneaeg on kahjuks otsas, suur tänu teile, härra Krasimos, Baluras, Kreeka parlamendist, palun. suur tänu teile Kreekas on üks äh, kõnekäänd kas kulud on vale, kas kurss on vale või me seilame vales suunas ja ma arvan, et selles ongi probleem. probleem euroalaga. jah, meil on äh, majanduskasvu ja stabiilsuse pakett, aga see on, äh, see seob meie käed, see piirab äh, majanduskasvu ja arengut. see seob meie käed, kuid see ei seo mitte kõigi liikmesriikide käsi, Äh, ühtemoodi. Äh, Kreeka käed seotakse ühe nööriga, Saksamaa käed äh, teise nööriga, null koma üheksa protsent, protsenti on kasvanud riigi kulutused, avaliku sektori kulutused. ja see on otse, otse pärit IMF-i seisukohtadest. IMF on aga äh, läbi kukkunud igal pool, kus äh, ta on püüdnud oma eeskirju ellu viia. nagu teate, on Kreeka olukord traagiline, meil on äh, suur probleem vaesuse, majanduslanguse ja tööpuudusega, samuti on töötajad äh, üha enam kaotamas oma õigusi. lisaks sellele on Kreeka riigi poolt kolmekordistunud viimase viie aasta jooksul ja seda seetõttu, et on kehtestatud väga äh, rangeid kärpemeetmeid. aga siinkohal tuleb eristada kahte asja, seda, kas äh, kriisiga tegeletakse nutikalt või, või mitte, näiteks äh, USA-s oli täpselt samal ajahetkel majanduskriis kui Euroopaski. seal aga on juba viimased kaks-kolm aastat majandus kasvanud, kas me ei peaks neist eeskuju võtma ja seda kaaluma? Ähm, soovin nüüd kokku võtta. las ma, las ma lõpetan oma sõnavõtu. me soovime rohkem investeeringuid, mis oleksid äh, strateegilised, mitte ainult äh, Bulgaaria esindaja, palun. állami parlamentekben. Ähm, suur tänu, alates kahe tuhande üheteistkümnendast aastast on riiklikud parlamendid äh, võtnud mitmeid meetmeid majanduse tugevdamiseks. Ungari parlament äh, on seda olukorda Ungaris juhtinud. me oleme kohandanud oma tegevuskava vastavalt Euroopa poolaasta soovitustele ja võtnud arvesse poliitilise koordineerimise majanduse koordineerimisel arvesse Euroopa Liidu arvamusi. kohtusime viimati detsembris eelmise aasta lõpus ja arutasime üksikasjalikult Euroopa Komisjoni novembris avaldatud dokumente ja samuti võtsime kokku viimase viie Euroopa poolaasta kogemused. järgmine on Ungari kogemus. üldiselt on Ungari nõus äh, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta iga-aastase majanduskasvu eesmärkidega ja hinnanguga, mis on antud äh, Ungari häiremehhanismi raportile. ometi meie arust on siit midagi puudu, nimelt algsete Euroopa majanduspoolaasta eesmärkide elluviimine ehk Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia. muidugi Euroopa poolaastat tuleks eh, sujundada, lihtsustada ja vähendada riigipõhiseid soovitusi. mis puudutab nüüd neid soovitusi, siis oleks vaja rohkem aega nende arutlemisele, nende sisulisele arutlemisele et saaksime tugevdada liikmesriikide omanikutunnet seoses nende soovitustega samuti on tähtis, et need soovitused võtaksid arvesse üldisi poliitik-, poliitilisi eesmärke, selle asemel, et konkreetseid meetmeid liikmesriikidele välja käia. liikmesriikidel on vaja piisavalt manööverdamisruumi, et valida õiged majanduspoliitika vahendid soovituste elluviimiseks sellest kõigest oleks kasu riigipõhiste soovituste edukaks elluviimiseks. lõpetuseks soovin veel öelda, et äh, usutavasti on selleaastased äh, riigipõhised soovitused vastavuses Ungari majanduse hetkeolukorraga, aitäh! suur tänu, härra Joakim Boss äh, Saksamaa Bundestagist! ja, ja härra president, kallid kolleegid, mis mind hämmastab, on see, et senistes sõnavõttudes ei räägitud tähtsast teemast, mis puudutab meie konkurentsivõimet. liiga paljudes liikmesriikides konkurentsivõime takistab korruptsioon ja maksudest kõrvale hiilimine ja onupojapoliitika ja äh, sotsiaalsed ja majanduspoliitikas tuleb neidki asju äh, nimetada õigete nimedega, sest need on tähtsad meie konkurentsi võimele ja ka usalduse õõnestajad on need nähtused. nüüd, et tõesti maksumaksjate usaldus taastada, siis tuleb ka neid teemasid käsitleda. ja sellega seoses on mul konkreetne küsimus härra Tasselblumile, kas Holland eesistujana, Hollandi valitsus äkki on mõelnud selle peale, kuidas oma eeskujuga, äh, et võitlete äh, maksudest kõrvalhiilijatega Äh, näitate, äh, et äh, tõesti seda maksumaksjatele, et teie erikord muutub, et tõesti midagi toimub ära hin-, maksude dumpingu vallas teie eesistumise ajal ka positiivset. ma tänan, Francesco Cariello, Itaalia parlament. ma tänan Äh, mina tahaksin siin rääkida Itaalia kogemusest. Itaalia võttis kasutusele äh, tasakaalus eelarve aastal kaks tuhat kaksteist pärast fiskaalpakti sõlmimist, aga praktilises plaanis on äh, meetmed edasi lükkunud ja tegelikult positiivseid samme tulemusi me alles näeme aastal kaks tuhat kaheksateist. fiskaalpakt ei too kaasa arengut meie riigis, oleme me märganud ja tõsi on see, et ka kogu Euroopas ei juhtu midagi positiivselt tänu fiskaalpaktile majanduses. ja see on kurb fakt. nüüd äh, eelarvenõukogude loomine ja Euroopa eelarvenõukogu loomine, see tegelikult õõnestab eh, demokraatiat ja sekkub riikide pädevustesse ja nüüd need eksperdid, kes kõik kasinusmeetmeid eh, nõuavad, eh, see ainult tegelikult veel süvendab neid tõkked, mis meil on majandusarengu teel meie riigis. demokraatia vaegus, sellest annab tunnistust ka see, et sellised otsused langetati ilma liikmesriikide parlamente ära kuulamata. ja tegemist oli otsusega, mille langetas komisjon üksi. jah, me leiame, et Euroopa Parlamendil peab olema rohkem õigusi selles vallas ja liikmesriikide parlamendikid saavad oma arvamuse välja öelda, kui äh, valitakse isikuid sellesse komiteesse, kes hakkab äh, riikide eelarveid kontrollima. meie oleme igasuguste uute kontrollimeetmete vastu, äh, aga samas selle poolt, et parlament oleks paremini kaasatud. nüüd Erik Farmöi, Belgia if I read correctly. Meneer de voorzitter. Uh... Ma tänan. jah, ma pean eelkõnelenule vastu rääkima nüüd Belgia äh, puhul. see, mida komisjon on öelnud, on väga oluline ja see, mida ütleb Kontrollikoda ja äh, on arutusel nüüd ka meie riigi parlamendis väga aktiivselt. ja mul on järgmine küsimus. meie puudujääk eelarves on kaks koma üheksa protsenti SKP-st ja võlakoormus on meil ka väike ja me oleme terve rida kokkuleppeid sõlmunud komisjoniga Äh, ja aastaks kaks tuhat kaheksateist meie tahame ka tasakaalu saavutada, aastaks kaks tuhat üheksateist nominaalse tasakaalu saavutada. Äh, aga need arutelud on muidugi väga keerulised. Äh, ja me arvame, et meil õnnestub puudujääki ainult ühe protsendi võrra aastas vähendada. kõik suurem protsent oleks raske, aga igatahes meie leppisime kokku Euroopa Euroopa Komisjoniga stabiilsuse ja majanduskasvu pakti kontekstis, et eh, me selgitame, kui rohkem kulutusi teeme näiteks turvalisusesse, pagulasprobleemi lahendamisse eh, ja kui me ei suuda piisavalt panustada, siis me ka selgitame, miks nii. Eh, jah Äh, meie majanduskasv on jäänud vähemaks, kui me soovinuks ja see on üks põhjus, miks me ei ole saanud niivõrd palju investeerida. Need on argumendid ja komisjon arvestab nende argumentidega, äh, kui analüüsib meie äh, avalikke kulutusi. ja võib-olla siis leitakse mingeid uusi soovitusi liikmesriikidele. nüüd Rita Miller, Soome parlament. Kiitos puheenjohtaja suur tänu, juhataja. Soome parlament äh, väga hästi juhib valitsust, kui äh, valitsus äh, nõukogus otsuseid langetab. aga kahjuks Euroopa majanduse juhtimise teema on teema, mida Soome parlamendis ei ole osatud väga hästi kontrolli alla saada ja see ei ole ka tegelikult kodanike kontrolli all, väga tore on, kui me siin äh, saame nõuandeid äh, ning äh, kuuleme kogemustest selle kohta, kuidas seda valdkonda saaks edasi arendada. minu meelest on äärmiselt oluline, et kui meie ühise majanduse kohta langetatakse otsuseid Euroopa tasandil, siis need otsused kajastuksid ka liikmesriikide parlamentides ning äh, liikmesriikide parlamendid on enne seda ka ära kuulanud vali-, kodanikuorganisatsioonide ning tööturuorganisatsioonide äh, arvamused ning äh, nad saaksid need Euroopa otsustusprotsessi edestada. menetluste lihtsustamine on väga tähtis küsimus, ajakava samuti. ajakava on äh, üks oluline osa sellest, kui hästi liikmesriikide parlamendid saavad seda protsessi ja majanduse juhtimise protsessi mõjutada omalt poolt. see äh, majanduse juhtimise protsess võiks lähtuda valitsuse ametiajast, mitte iga-aastane protsess ei peaks see olema. ja minu, mul oleks ka küsimus, et kuidas seda Euroopa strateegilist investeerimisfondi saaks paremini kasutada nii, et liikmesriikides tehtavad otsused tooksid lisandväärtust kogu Euroopale. aitäh! ma tänan Anastasias Kuralis, Kreeka parlament. suur tänu! kõik need aastad oleme me üritanud Euroopa Liidu majanduslikku integratsiooni süvendada, meil on palju institutsioone ja väga keeruline mehhanism majanduse järelevalveks, jah, see kõik toimib ja suur osa riikide suveräänsusest, sealhulgas ka majanduse vallas, on üle antud Euroopa Liidu institutsioonidele. kogu aeg me peame läbirääkimisi eelarve üle ja majanduse finantsstabiilsuse mehhanismide üle, aga õige on ka see, et kogu see süsteem ei ole läbipaistev ja mõnedel puhkudel ka ei ole tõhus. niisiis, eh, meil on nüüd majandus, mis on sügavas kriisis ja üsna vastuvõtlik rahvusvahelise turgude hoopidele ja see on tekitanud usalduse puudumise ja vaenulikkus kasvab Euroopa Liidu suunal, sest maksud üha tõusevad ja sotsiaalne ühtekuuluvus on koost lagenenud ja see majanduse järelevalve süsteem suurendab ainult keskvõimu võimu. ja kõik jätkub ja kui mõni valitsus üritab välja pakkuda alternatiivseid lahendusi, siis Euroopa Liidu institutsioonid äh, Mm, eelistavad turulahendusi ja kui turud nurjuvad, siis nurjub äh, ka üha enam Euroopa integratsioon. demokraatlik kontroll kõige selle juures on väga nõrk ja valitud esindajate äh, kontroll on väga nõrk, kui kõneks on majandusküsimused ja liikmesriikide parlamente üldse ei võeta tõsiselt. Äh, turg on see ainus kriteerium ja see, mida kodanikud on öelnud viimasel kümnel aastal, seda on ka ignoreeritud. igasugused referendumid, referendumid Euroopa integratsiooni üle, kui tulemused ei rahulda, siis üritame uuesti, Iirimaal, Kreekas on see nii olnud. nüüd Lordide Koja esindaja. ma tänan. ma tahan kinnitada kolleegidele, et on rohkem kui üks arvamus selle kohta, kas britid jäävad ühe Euroopa Liitu või mitte. mina olen lordide kojast sealt teiselt poolelt ja äh, mina tahaksin tõesti, et läbirääkimised lõpule viidaks ja võidukad oleksid. härra Taisselblommi poolt öeldu, et mis kõik äh, peaks toimuma riigipõhiste soovitustega ma arvan, et tema ettepanekud on väga põhjendatud, jah, need tuleb esitada pikemaks perioodiks, sellised ettepanekud, kõik on õige, aga nüüd sotsiaalpartnerite kaasamise teema, eile me pisut arutasime seda, et kas indikaatorite arvu suurendada tulemuste tablool või mitte. mulle näib, et see on vastuolus sellega, mida te tahate saavutada oma riigipõhiste soovitustega te kas jätate ikkagi need asjad liikmesriikidele ja nende järelevalveorganisatsioonidele ja asutustele nagu parlament või te kehtestate sellised nõuded keskselt? jah, ma ütleks, et suurem osa on sellise keskse dikteerimise vastu. Ühendkuningriigi parlamendis meie ei konsulteeri sotsiaalpartneritega sotsiaalsete indikaatorite üle, aga öö, mida teie teete, teil on mõjude analüüs, teil on suured konsultatsioonid, teil on öö, Äh, lobitöö ja väga palju on võimalik äh, jah, panustada enne, kui õigusakt vastu võetakse tänu avalikule arutelule, aga nüüd näiteks, et te tahate sotsiaalindikaatorid ja sotsiaalpartnerite panuse lausa ähm, ainuõigeks teha äh, ja see ei ole õige tee eile ma küsisin juba, et kas euroala leiab, et praegu on aeg küps selleks, et meil oleks mingisugune finantsministeerium, rahakassa, viie presidendi aruandes seda ignoreerides teemat, aga see tõusetub ikka ja jälle, meil oleks väga huvitav teada, isegi kui me ei ole euroalas, kuulda, kas te arvate, et on vaja sellist rahandusministeeriumi Euroopa Liidule? ma tänan, härra Pereira, Portugali parlament Good morning um.... tere hommikust algatuseks ütleksin, et Portugal teeb oma kodutööd ära äh, nii institutsioonide tasandil kui poliitilise tegevuse tasandil. institutsiooniliselt on meil olemas oma äh, eelarvenõukogu, mis äh, analüüsib meie makromajanduslikke prognoose ning parlamendis oleme moodustanud eelarve toetusüksuse, kes teeb koostööd eelarvekomisjoniga ning analüüsib sõltumata erakondadest ka meie eelarvet. me oleme loonud vajalikud institutsioonid ning äh, üritame äh, võla ja skp suhet tasakaalustada, stabiliseerida, loomulikult probleeme äh, on veel endiselt. nii et minu sõnavõtu algusega sooviksin ma öelda, et me peame eeskirjadest kinni, mis ei tähenda seda, et me oleksime tegelikult majandus- ning eelarve juhtimispoliitikaga Euroopa tasandil päri. ja minu küsimus oleks suunatud peamiselt härra Taisselbloomile. kas ta teab ühtegi mõnda rahaliitu maailmas, kus ei oleks samal ajal maksuliitu, mis aitaks äh, liikmesriikide asümmeetrilisi šokke äh, tasakaalustada? Ähm, ja ma eeldan, et vastus on ei, äh, kui ei, siis milliseid konkreetseid meetmeid, konkreetseid samme eurorühm plaanib selleks, et selline äh, fiskaalliit saavutada. meie eelarve on üks protsent SKP-st, kaheksakümmend viis protsenti eelarvest äh, on äh, sihtotstarbelisteks kuludeks äh, me ei saa isegi rändekriisi lahendamisele raha eraldada vajadustele vastavalt, sellepärast et kõik on juba sihtotstarbeliselt ära antud. sellises tingimustes on väga raske euroala juhtida. härra Alfred Salt. suur tänu härra juhataja, me kõik oleme rõhutanud seda, kui olulised on investeeringud, erainvesteeringud, avalikud investeeringud, ainult sel juhul moel saame majanduskasvu taas jalule. meile on öeldud korduvalt, et eelarvet konsolideerides ning struktuurireforme läbi viies investeeringud ja majanduskasv tulevad samuti Äh, nagu avatud kirjas äh, ajalehele Republika öeldi, seda ei ole juhtunud, kärpepoliitika ei ole toonud majanduskasvu ja töökohti. otse vastupidi, vahepealsel ajal majandused nagu Ameerika Ühendriik, äh, Ameerika Ühendriigid on saavutanud majanduskasvu ja on saanud majanduse tugevamatele, tugevamale jalgadele. naftakriis, naftahinnad on ainukesena aidanud kaasa euroala stabiliseerimisele. see Äh, on saavutatud rohkem äh, likviidsust, äh, investeeringuid, aga inflatsioonilised jõud on investeeringuid piiranud ja praegusel hetkel on suur mahajäämus, erainvesteeringud tulevad pärast avalikke investeeringuid, mitte vastupidi, avalikke investeeringuid aga olnud ei ole piisavalt Äh, ja seetõttu ei ole ka erainvesteeringuid piisavalt. meil on vaja riiklikke investeeringuid kiiresti majandusse, taristusse, haridusse, tehnoloogiauuringutesse, rohelisse tööstusesse, ehkki see on jäänud tühjadeks sõnadeks, ka sotsiaalvaldkondadesse nagu eluasemed ja vanurite kodud. kõike seda on vaja äh, aga avalikud investeeringud on tulnud liiga aeglaselt, ütlesin äh, juba eelmisel aastal sedasama ja kordan seda ka täna stabiilsus- ja kasvupakti eeskirjad on praeguse asjade seisu äh, süüdlased, praegu ei eristata jooksev eelarve kulutusi ning investeeringuid omavahel. Äh, kõiki koheldakse äh, eelarve ja defitsiidi kontekstis võrdselt. ja riigieelarve tugevdamise eeskirjad tegelikult hoopis sunnivad valitsusi investeeringuid kärpima ja aitavad kaasa olukorra tõsisusele ja nüüd kaks viimast kõnelejat äh, selles voorus. Äh, paluksin teil piirduda ainult ühe minutiga. Francois, Marc Francois äh, Prantsuse senatist, palun. suur tänu, tere hommikust, mul on küsimus, mis puudutab viie presidendi raporti soovitusi tootlikkuse suurendamiseks seal on mainitud äh, viie presidendi raportis, et äh, Euroopa majanduspoliistrik, poliister ning tasakaaluprotseduur on aidanud vähendada teatavaid probleeme, kuid on jäänud veel palju teha ning äh, kirjutatakse ette liikmesriikidele, et tuleks paika panna konkurent, tuleks moodustada konkurentsikogu ning Euroopa tasandil tuleks moodustada organisatsioon, mis ka koondaks neid liikmesriikide konkurentsikogusid äh, ning tootlikkuskogusid või nõukogusid. niisiis, äh, kas tõesti on vaja selline täiendav, vajalik selline täiendav struktuur, äh, kõikides liikmesriikides on tõenäoliselt asjakohased organisatsioonid juba olemas ning teiseks, presidentide raportis tsiteeritakse Hollandi ja Belgia kogemusi kas me võiksime kuulda nendelt riikidelt, kuidas sellised organid nendes riikides äh, toimivad? Äh, Manuel Rodriguez äh, Portugali Rahvusassambleest, palun, üks minut, palun. suur tänu ja tahtsin kommenteerida mõningaid ähm, teemasid seoses fiskaalkokkuleppega meil on kaks suurt piirangut, struktuuri, struktuurne eelarve puudujääk, selle vahendame, vähendamine, aga meetmed on liikmesriigiti erinevad. me tahaksime äh, riigieelarve puudujääki vähendada äh, kahekümne protsendiga aastas äh, riigivõlga vähendada kahekümne protsendiga see toob kaasa ka riskide vähendamise ning äh, soot-, see peaks omakorda soodustama VKE-de olukorda ja investeeringuid nendesse. me, meie fiskaalkokkuleppes, äh, kokkulepet tuleks äh, põhjalikumalt vaadata, mitte ainult keskenduda elementidele neist. suur tänu! härra Taisenblom. suur tänu äh,, Roberto Gualtieri. väga palju esitati küsimusi, ma ei tea, kui palju mul aega vastamiseks on, kolm minutit või äh,? ma arvan, et äh, kõige olulisem siin on tegelikult, milline on äh, euro, eurole tulevane juhtimismudel. praegusel hetkel on meil väga ranged eeskirjad äh, keskelt liikmesriikidele ning liikmesriikide vastutuseks on nendest eeskirjadest kinni pidada ja need eeskirjad võivad olla õiged, võib-olla võivad nad olla liiga keerulised, peaksime mõõta, muutma nad äh, arusaadavamaks kodanikele, lihtsamaks, aga vähemalt selline on praegune töö ülesehitus. nii et äh, põhiotsused eelarvereformide vallas, kollektiivsete süsteemide vallas on tegelikult ikkagi jäänud liikmesriikide vastutusse ning äh, mõned siin täna kõnelejatest ütlesid, et meie probleemid sõltuvad see, tulenevad majanduse kasvupaktist. ma väidaksin sellele vastu. euroala peamised probleemid on tulnud liikmesriikide halvast poliitilisest tegevusest. me ei saa seda praegu siin üksikasjalikult lahata, aga ma olen valmis teiega nelja silma all selle üle vaidlema nii palju, kui iganes soovite. aga see selleks, võib ka loomulikult öelda, et nii see praegu ei toimi, meil on langed eeskirjad, aga härra Vendrik on näidanud, et neid eeskirjasid äh, ja reegleid ignoreeritakse, ma ütleksin, et teataval määral, aga vähemalt me liigume kõik enam-vähem õiges suunas, me vähendame riigieelarve puudujääke, võlamäär väheneb, investeeringud on vaikselt hakanud suurenema, nii et ma oleksin pisut natukene äh, optimistlikum, kui äh, tema graafikud näitavad aga ühelt poolt see on siis meil eeskirjade põhine lähenemine ning äh, liikmesriigid otsustavad, liikmesriigide parlamendid otsustavad, paistab, et see ei toimi, ütlete te. aga tsentraliseerigem siis kõik see protsess võtkem ka need pädevused ära. kui me räägime siin aga de demokraatlikust legitiimsusest ning avalikust toetusest, siis äh, ma arvan, et see oleks üsnagi äh, suur julgustükk. kui me võtame vastutuse äh, tsentrisse, siis langetab, langetatakse kesktasandil otsuseid ka meie pensionisüsteemide tuleviku üle, Brüssel oleks otsuste langetajaks ka meie tervishoiusüsteemide sotsiaalmudeli üle erinevates liikmesriikides ja need mudelid on liikmesriigiti väga erinevad kõik need otsused tulevikus siis langetaks Brüssel. see oleks vältimatu, sellepärast et just nimelt need otsused mõjutavad äh, reaalmajanduses seda, kuidas meie tulevikumajandus toimib ning kas meie riigieelarved on jätkusuutlikud või ei ole nii et kui me ütleme, et meil oleks vaja rohkem kesktasandi juhtimist ja see eeskirjade põhine süsteem, kus liikmesriikide parlamendid langetavad otsuseid, ei toimi, siis äh, mõelge selle järele, selle üle järele, millised äh, tagajärjed sellel oleksid. mina ei ole kellegi revolutsionäär, mina arvan, et evolutsiooniline lähenemine ning evolutsiooniline majandusliidu tugevdamine oleks õige lähenemine äh, mina näen vähemalt asja niiviisi, me ei peaks avalikkuse toetust kaot-, kasutama ning kui me võtaksime palju volitusi ära liikmesriikide tasandilt ja parlamentidelt ning tooksime Euroopa tasandile, siis äh, see oleks võib-olla hävitav äh, hoop kogu meie projektile seetõttu tegime ettepaneku liikmesriikide konkurentsikodade äh, kohta, te võib-olla ütlete, et miks jälle uus institutsioon, neid on juba liiga palju, teil on tõenäoliselt õigus, aga kui vastutus jääb liikmesriikide tasandile, siis ma tahan, et kogemusi vahetatakse, ma tahaksin, et meie reformide ülesehitus ning kujundamine oleksid paremad ja tõesti, jah, tööturu osapooled tuleb kaasata, aga see, kuidas seda korraldada, jääb liikmesriigi tasandil otsustada, sotsiaaltasa, dialoog peaks aset leidma liikmesriigi tasandil, Hollandis on meil väga palju ähm, kogemusi sellega, meil on sotsiaalmajanduslik nõukogu, kuhu on kaasatud tööturu äh, osapooled, meil on ka kogemusi ka äh, liikmesriikide konkurentsinõukoguga, sellel on väga kommunistlik nime, nimetus, keskne planeerimisbüroo. aga need keskse planeerimisbüroo inimesed ütlevad meile, poliitikutele, või annavad nii-öelda nõu selle kohta, kuidas meie reforme kujundada nii, et meie oma poliitilised eesmärgid saavutaksime ja kui meie plaanid on viletsad, siis nad ütlevadki meile kohe, et need on halvad plaanid, mõjutavad teie jätkusuutlikku planeerimist, tööhõive määra ja nii edasi ja nii edasi, kui teete natuke teistmoodi, siis on lähenemine õige. tõesti, äh, tead, teadmistest lähtumine poliitikas on kasulik, ma ei ütleks, et te peaksite kõik käima äh, Hollandi jalajälgedes, aga ma arvan, et me peaksime struktuurilisi reforme paremini kujundama ja ellu viima. kui me tahame, et Euroopa sotsiaalmudel jääks ellu, siis me peame paremini äh, tegutsema, meil on vaja rohkem majanduskasvu, paremat poliitilist tegevust, et äh, meie äh, saavutused jääksid alles, meil on jõukas manner, jõukad riigid, meil on hea sotsiaalne mudel ning äh, me peame kõik selle äh, alal hoidma, sealhulgas ka sotsiaalmudeli. mul on, ma vastaksin ka ühele konkreetsele küsimusele, mille esitas härra Johan Boss äh, maksudest kõrvalehoidmise kohta. mina olen ECOFIN-i esimees ja me vaatame Euroopa Komisjoni ettepanekuid, aga vastaksin kõigepealt teie teistele küsimustele. mida teeb Holland ise? mina ei ole siin Hollandi minister, aga kuna te küsisite küsimuse, siis vastan ka Hollandi ministrina. meie oleme otsustanud oma maksuotsuseid vahe, e-, edastada Saksamaale. sakslased on kritiseerinud meid täna me ütlesime äh, Saksamaale, et te võite kõik meie maksuotsused saada ning äh, Saksa ametivõimud äh, tunnevad tõenäoliselt suurt huvi selle vastu, mida Saksa ettevõtted Hollandis teevad. väga tore teiseks, meie kõik kahepoolsed maksukokkulepped, me kohandame need, meie maksukokkulepped äh, nende eesmärgiks oli kahekordse maksustamise vältimine, nüüd võtame siis äh, ka kahekordse maksudest kõrvalehiilimise teema käsile, tõesti, see on äh, tõsine probleem, olen valmis seda tunnistama, meie oma maksulepinguid äh, ka sellest lähtuvalt muudame. ECOFIN-i presidendina tahaksin ma, et me selle majanduspoole aasta jooksul saavutaksime ECOFIN-is komisjoni ettepanekute osas üksmeele ning meil on vaja teie toetust selleks, ka Saksamaa toetust selleks, et kõik parlamend, et kõik valitsused võtaksid vastu kogu paketi, ei hakkaks sealt paremaid palasid välja välja valima ja ütlema, et meil on vaja rohkem aega. jah, muidugi kõigil on vaja rohkem aega, aga seda aega meil lihtsalt ei ole. nii et katsugem sellega selle poolaasta jooksul ühele poole saata teie valitsuste toetusel loodetavasti. suur tänu! härra Kees-Vendrik, palun. suur tänu, härra juhataja, mina olen väga tagasihoidlik inimene, nii et vastaksin ainult ühele küsimusele ja hoiaksin teie aega kokku räägiksin sellest, kuidas suurendada teadlikkust äh, riigieelarve avalike kulude tõhususe äh, küsimuses. Äh, sellele küsimusele võib vastata mit-, mitut moodi. vastaksin kahte moodi. kõigepealt tuleks halvad kulutused üle vaadata ja ümber kujundada. Hollandis kogub keskvalitsus miljardeid äh, ning äh, annab need äh, omavalitsustele sihtotstarbelisteks kulutusteks. ning tõhususe seisukohast see süsteem ei toimi. sellepärast, et ainus asi, mille pärast omavalitsused muret tunnevad, on see, kuidas kogu vahendi, kõik vahendid ära kasutada. nii see ja teine küsimus on see, et kuidas me saaksime rohkem saavutada maksumaksja raha eest see jääb hoopis aga tahaplaanile omavalitsuste lähenemises. kui tahad tahta seda, selles valdkonnas suuremat teadlikkust tõsta, siis tuleks selline süsteem, äh, sellisest süsteemist loobuda. see puudutab ka äh, riiklikke kulutusi Euroopa Liidu eelarvest. liikmesriikide valitsused, kõik kakskümmend kaheksa valitsust äh, on peamiselt huvitatud sellest, et kuidas kulutada kõik vahendid, mida on võimalik Euroopast välja pumbata ja võib-olla keegi siis küsib, et mis on äh, selle lisandväärtus. aga üldiselt see unustatakse. ka Hollandis on nii, nii et need süsteemid tuleks äh, üle vaadata selleks, et äh, avalike kulutuste tõhusust parandada. ning teine teema ilmselt on selline, millest te olete kuulnud tüdimuseni, parem teavitatus parem info selle kohta, kuhu avalikud vahendid lähevad. mina olen viimastel aastatel olnud Hollandi kontrollikoja liige ning mõnikord olen ma rabatud selle üle, kui vähe teatakse avalike investeeringute, avalike vahendite kasutuse tõhususest. kui meil ei ole seda infot äh, piisavalt, siis me ei saa oma äh, kogemustest õppida, oma kulutusi paremini suunata meil on äh, halved hinnangud, nii et väga palju asju saab paremini teha, et avalikke kulutusi äh, paremaks muuta. ja parem info on üks osa sellest, avatud info. püüdke kaasata äriettevõtted, äh, kodanikud, ühiskondlikud organisatsioonid, kasutades avalikku infot avalike kulutuste kohta ning see aitab tõenäoliselt avalike kulutuste tõhusust märkimisväärselt parandada. aitäh! suur tänu ja nüüd Valeri Rabo. suur tänu. räägiksin äh, struktuurilisest äh, eelarve puudujäägist, sellepärast et sellest kohta esitati ka mitu küsimust ja üks ettepanek ka võib-olla komisjonile. kui me saaksime äh, kuskil veebileheküljel välja tuua riikide kaupa ka struktuurilise eelarve puudujäägi eesmärgid ning struktuurilise puudujäägi mõju investeeringutele ja majanduskasvule. ma arvan, et kõik me teame, mis asi on majanduskasv, saame sellest aru, me kõik teame, mis tähendab mõju majanduskasvule. ütleme, et kui me vähendame oma struktuurilist e, eelarve puudujääki näiteks null koma ühe või null koma kahe protsendi võrra, siis kuidas mõjutab see meie majanduskasvu igas riigis? milline on äh, sellise struktuurilise eelarve puudujäägi vähendamise mõju investeeringutele ja seda igas riigis eraldi võetuna, et kõik mõistaksid, millised äh, struktuurilise eelarve puudujäägi vähendamise mõjud konkreetselt on. ma arvan, et see aitaks meil äh, mõista, mis on riiklike vahendite valesti kasutamise taustaks ja siis teine teema. kui me kujundame avalikke poliitikaid, riiklikke poliitikaid, siis kuidas me saaksime seda teo-, seostada kahe tuhande kahekümnenda aasta Euroopa päev tegevuskavaga. Prantsusmaal tehakse ühte, Itaalias teist, Hollandis kolmandat. kuidas öö, saab seda seostada kahe tuhande kahekümnenda aasta päevakorraga? ning mis on selle lisandväärtus meie töökohtadele ning majanduskasvule. ma arvan, et need kaks ettepanekut ehk äh, eelarvevahendite haldamine ning teiseks äh, poliitilise tegevuse äh, rakendus liikmesriikide parlamentide kaudu ning selle seostatus kahe tuhande kahekümnenda aasta tegevuskavaga on olulised. iga kord, kui me midagi teeme eelarve, struktuurse eelarve puudujäägi vähendamiseks, kuidas see mõjutab majanduskasvu, kuidas see mõjutab investeeringuid, kuidas see mõjutab töökohtade loomist. ma arvan, et see annaks meile selgema pildi, meile kõigile selgema pildi olukorrast ja ka maks-, ka kodanikule, kui see info oleks väga selgelt esitatud. aitäh! suur tänu. ning vastaksin mõnele üldisele küsimusele ka, Hollandi parlamendi üldine küsimus ning äh, see on seotud ka Jerome Dijsselbloemi äh, seisukohaga, et meil peaks olema selline laiem, põhjalikum pilt mustvalget asju nähes ei jõua me suurt kuskile. euroala finantsminister oleks mõistlik. loomulikult see finantsminister peaks eelarve, liikmesriikide eelarveid kontrollima. föderaalses riigis on rohkem mõju riikliku eelarve üle, aga rohkem vahendeid föderaaltasandil aga meie süsteem peab toimima paremini. me kuulsime siin, et praegune mehhanism ei ole just äh, optimaalne. aga ei saa öelda, et see üldse ei toimiks. kuulsime, äh, et kas me seda siin materdame või kiidame, see on mõjutanud meie majanduspoliitikat. nii et äh, me võime olukorda siiski kasutada natuke paremini, parandada, äh, kuidas seda teha, suurem omanikutunne on üks, äh, nii nagu ütles äh, härra Kares, aga samas me ei tahaks seda teha anarhiliselt, me tahaksime seda teha oma tegevusi kooskõlastades ning tõhususe suunas liikudes. meie eeskirjad aitavad seda saavutada, minu meelest. Äh, paindlik äh, kommunikatsioon, jah. tõesti, võib-olla võiksime arvesse võtta, kui äh, soovime erakorralisi asjaolusid, mis väljuvad liikmesriikide kontrolli alt, rändekriis on üks neist, jah, seda me võime arvesse võtta. võime võtta arvesse struktuurireformide mõju keskpikale tegevuskavale ning jätta investeeringud struktuurilise defitsiidi arvutustest välja. mänguruumi on, loomulikult on oma piirangud, ma ei ole täielikult nõus, et äh, me peaksime saavutama kõik ühe aastaga, miks struktuurilisi vorme peaks analüüsima ainult ühe aasta jooksul. ma arvan, et paindlikkust on äh, vaja, aga me peame ka oma stabiilsuse kasvupakti alast tööd paremini äh, voolu unestama me peame arvesse võtma täiel määral seda, milliseid ähm, meetodeid kasutatakse majanduskasvu potentsiaali arv, potentsiaali arvutamiseks. see riik, mida mina tunnen pa-, kõige paremini, ei peaks tegelikult majanduskasvu tootma, isegi ainult kui üks protsent, siis äh, Äh, äh, kasvu äh, potentsiaali kalkulatsioon tegelikult ütleb meile, et me ei peaks üldse kasvama, see oleks nagu põhimõtteliselt keelatud meie jaoks ja seetõttu ma arvan, et et rahvusvaheline valuutafond peaks olema rohkem nominaalne ning võrdlusaluste kasutamine võib-olla oleks võimalik, et me mit, samas ei läht-, ei unusta täielikult seda struktuurilist kontseptsiooni, aga aga Äh, siiski, ma arvan, et äh, igal juhul on paranemisruumi ning kasutades äh, liikmesriigi ning Euroopa omanikutunde tasandit sobivas kombinatsioonis on see võimalik, on see saavutus võimalik. ja tänane arutelu on üks suurepärane näide sellest, kuidas asjad peaksid olema ka tulevikus ja nüüd annaksin juhatajale sõnad lõpetuseks. And uh, I'd like to sooviksin teid kõiki tänada, et te siin äh, tänasel kohtumisel aktiivselt osalesite. me oleme juba sõitnud sisse oma kohvipausi viieteist minuti jagu, nii et äh, tõmban nüüd otsad kokku, tänan kõiki kõnelejaid nende esinemise eest, muidugi jäi meil aega väheks, aga usutavasti saime tõsta põhiküsimused, nii et kohtume siin üksteist kolmkümmend. me läheme nüüd alla Yehudi Menuhini Yehudi Menufini ruumi esimesel korrusel, kus saame omavahel küsimusi ka arutada.